bene benvenuti a tutti saluto e ringrazio tutti i presenti tere tulemast kõigile eh, ma tahaksin tänada kõiki eh, täna selle eh, koosolekule tulemast eriti ma tahaksin tänada minister Marek Sivetškit kes on nõukogu eesistuja ning kes on ellu kutsunud mitmeid koosolekuid ÜPP reformi osas kuhu on kaasatud olnud ka komisjon ja parlament me oleme selle üle väga tänulikud see kolmas koosolek on äh, komisjoni poolselt mm, organiseeritud olnud, äh, tema on valinud äh, kõnelejad ja nii edasi ja see on osa nendest väga konstruktiivsetest koosolekutest, mis toovad kokku kolme institutsiooni ja ka meie komisjoni selleks, et reformida ÜPP-d tulevikku silmas pidades. tegemist on väga hea keskkonnaga koostööks, mis meil on siin olnud ja äh, Äh, ma olen kindel, et need sõnavõtud, mis siin kõlavad, äh, vastavad meie kodanike ootustele, et nad äh, annavad talunikele piisavaid vastuseid, võttes arvesse üleüldist konteksti, mis on erinev minevikus olnud kontekstist praegune olukord on tõesti erakordne ja see tähendab seda, et me peame vaatama seda, mida me viimase kahekümne aasta jooksul oleme teinud ÜPP-ga seoses. ÜPP on väga oluline, aga me peame seda kaasajastama. me peame äh, tegema kõik selleks, et see sobiks uue ajastuga, mis puudutab siis põllumajandust ja toidutootmist. Äh, meil on praegu põuda väga palju ja toidupuudust samamoodi, seetõttu me tegeleme ka toiduga varustatuse kindluse küsimusega. see viib meid kaugemale äh, Äh, sellest teemast, äh, mida sageli eiratakse, nimelt äh, toidu ebavõrdsest jaotumisest põhja ja lõuna, ida, lääne vahel. siin me vaatame ülemaailmset agrotoiduturgu üldisemalt Cannes'is ja G kakskümmend rõhutas seda teemat ka. me ei räägi siin mitte ainult jätkusuutlikkusest ja põllumajandusstruktuuri jätkumisest, see on loomulikult ka väga oluline, aga lähiaastatel tuleb jätkata eh, sellega, et eh, tagatakse eh, toiduga varustamine. me peame tagama ka selle, et tarbijad saaksid lõigata kasu äh, äh, nõuetest, mis puudutavad toidu kvaliteeti ja puhtust. toidu kvaliteet on väga olulise tähtsusega Euroopa sotsiaalmudelist lisaks sellele äh, Euroopa Ühenduse põllumajanduslik ähm, muster ja selle kontaktid sidusrühmadega on midagi, äh, mis peavad tagama äh, sotsiaalse ühtekuuluvuse, põllumajandussektori rohelisemaks muutmise ja, ja muud sarnased teemad. me oleme sellest kõigest viimastel aastatel rääkinud. me oleme välja töötanud ambitsioonid selle kõige taustal, millest on nüüd saanud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, ma arvan, et me suudame seda kõike teha selleks, et põllumajandus muutuks keskkonnasõbralikuks ja jätkusuutlikuks. Äh, praegusel hetkel on instrumente, mis võimaldab talunikel praeguste väljakutsetega toime tulla, me peame tootma rohkem toitu, aga me peame saastama keskkonna vähem. Äh, me ei äh, saa rohkem kaotada põllumajanduspotentsiaali, ohud on suured, riskid on suured, me peame nendega tegelema. see on meie üks peamistest põhimõtetest, see on meie reformiprotsessi peamiseks suuniseks. komisjoni ettepanek on väga heaks lähtepunktiks ja parlament ja nõukogu peavad sellel alusel tööd tegema koostöös koostöös selleks, et suruda läbi need reformid, mis on äh, vajalikud äh, nende väljakutsete taustal, mis meie ees on Lissaboni lepe on meile parlamendina andnud uued äh, pädevused, see tähendab seda, et ÜPP kuulub nüüd kaasotsustuse alla ja see tähendab seda, et parlamendil on nüüd oma roll mängida, mis vastab demokraatlikuma Euroopa mudelile. Eh, me peame kaasama ka talunikud otsuse tegemisprotsessi, tegemist eh, ei ole tagasiminekuga, tegemist on suure edasiminekuga otsuse tegemisprotsessis. Eh, seda näitavad ka Poola eesistuja otsused ja saavutused. ma tahaksin Poola eesistujaid tänada, sellepärast et nende abil me saime piimanduspaketiga lõpuni viia, lõpule viia, millega on võimalik reformida piimatootmissektorit see näitab seda, et komisjonipoolseid ettepanekuid on võimalik parandada ja tagada see, et komisjonipoolsed ettepanekud tõesti vastavad praegustele vajadustele. meil on olnud DESi raport, veel üks raport ja nende raportitega oleme meie parlamendina äh, loonud väga selge teekaardi, me tahame sellest teekaardist kinni äh, pidada. Äh, lähikuudel on äh, meie ees veel palju tööd ja parlament saab äh, palju selles valdkonnas ära teha. me peame oma tegevustes keskenduma esmajoones sellele, et tulevane ÜPP oleks lihtsam, paindlikum ja suutlikum kriisiga toime tulla, mis kahjuks on meie turge negatiivselt mõjutanud viimastel aastatel ja seetõttu äh, ma palun, et äh, volinik Šiolos aitaks meid meie töös, me kindlasti suudame jõuda kokkuleppele ja loodetavasti lähitulevikus kokkuleppele, mis tagaks selle, et äh, me saame saavutada oma eesmärgi, mida paljud toetavad, lihtsustamine, instrumentide paindlikkus ning meetmete tarvitusele võtt-, võtmine selleks, et riske vähendada, eh, meetmete arvutuse võtmine selleks, et eh, maaelu arengut eh, edendada. Need meetmed tuleb muuta ÜPP meetmeteks, selle taustal on sageli väga elavat arutelu kuulda, see on väga oluline, et meil selline arutelu oleks seda on vaja selleks, et luua uus meetmete põlvkond ühtse põllumajanduspoliitika hüvanguks seetõttu on arutelud, isegi kui nad on kriitilised, institutsioonide vahel väga olulised, ka ühiskonnas on arutelu tervitatav siis, kui nende eesmärgiks on rikastada arutelusid. ja kõik, mida ma saan öelda, on see, et meie äh, komisjon teeb tõsist tööd äh, selles vallas, meie raportöörid teevad äh, kindlasti kõik selleks, et meie ettepanekuid teineteisega vastavusse viia nii palju kui võimalik aga me ei hakka komisjonis hääletama enne, kui kokkuleppel on jõutud äh, finantsperspektiivi osas. me ei saa esitada muudatusettepanekuid enne, kui me teame, mille osas me otsustame, kui me räägime mitmeaastasest finantsraamistikust. me ei saa vaakumis otsuseid langetada, me peame teadma, äh, milline on eelarve olukord. komisjoni ettepanekus on ära toodud mitmeid küsimusi, mida tuleb kritiseerida äh, komisjoni ettepanekus on punkte, mida tuleb kindlasti parandada, eh, rohelisemaks muutumine, riski hindamine, esimene, teine sammas, selle toetamine, aktiivne talunik ja selle definitsioon. Eh, need on valdkonnad, kus on veel vaja tööd teha, me oleme erinevates valdkondades juba erinevate teemadega juba tööd alustanud eh, ja nüüd me oleme pannud paika valdkonnad, kus me peaksime ülevaatamisega tegelema me peame teatud olulistest küsimustes äh, lähiajal tõsist tööd tegema. Äh, me kuulame kindlasti nendes küsimustes ära erinevate äh, kõnelejate ja ka komisjoni esindaja mul endal on akadeemiline taust, nüüd ma olen küll poliitikas, aga ma leian, et ka mina olen akadeemilistest ringkondadest pärit ja seetõttu kindlasti ka minu arvamus rak-, rikastab seda koosolekut. ma loodan, et nagu varemgi suudame me panustada kasulikult äh, sellesse teemasse, nii et see aitaks äh, meie kodanikke ja ka ähm, talunikke. suur aitäh teile ja nüüd annan sõna volinik Tšiolasele. Äh, suur tänu selle sissejuhatuse eest, Paolo. täna on meil juba kolmas konverents kolme konverentside sarjast, mis toimub Poola eesistumise ajal põllumajanduskomisjoni eestvedamisel. ja seda loomulikult pärast komisjoni poolt esitatud äh, õigusloomelisi ettepanekuid. parlament on selles saalis korraldanud konverentsi, mille käigus toimus arutelu põllumajandusministrite ja komisjoni esindajate juuresolekul. Poola eesistujana korraldas hiljuti veel ühe konverentsi, kus olid esindatud erinevad põllumajandusvaldkonna äh, organisatsioonid ja ühendused. komisjon on teinud ettepaneku pidada ka arutelu äh, koos ekspertide ja teadlastega, äh, et arutada reformi ettepanekuid. tänase konverentsiga me astume uute etappi sest kohe algusest peale on ettepanekud olnud üsna järjepidevad, hõlmates kõiki ÜPP valdkondi. ma teen ettepaneku pärast ettekandeid põhjalikumalt analüüsida ettepanekuid, et selgitada, kuidas nad seostuvad erinevate ideedega, selleks, et oleks võimalik teha ka järeldusi ja pakkuda omapoolsed kriitilisi hinnanguid Ehm, meil on olnud juba selleteemalised arutelud ka parlamendis ja komisjon on samuti äh, töötanud nende üksikasjalike ettepanekute üle, analüüsinud nende sisu. meil toimusid arutelud ka nõukogu töögruppides. seega ma leian, et on saabunud aeg asju süvitsi analüüsida sellesse protsessi on kaasatud väga palju teadlasi ja eksperte ja seda kohe reformi alguspäevadest alades, sest juba ettevalmistavas faasis toimusid konsultatsioonid avalikkusega eelmisel nädalal, eelmisel aastal. ja me lähtusime nendest samadest ideedest, mis esitati avalikkusele ning mida arutasid majandusteadlased ja eksperdid. protsessi olid kaasatud ka teadlased, komisjoni talitused äh,, viisid läbi ka reformi mõjuhinnangu analüüsi, sest lisaks poliitilistele otsustele me peame mõtlema ka tagajärgedele ja seda käsitlesidki mõjuhinnangud. seega täna esitame need ettepanekud ekspertidele kriitiliseks analüüsiks ja ootame ka nendepoolset jõulist kriitikat erinevate kavandatud instrumentide kohta. meil on nüüd parem ülevaade ettepaneku sisust kuigi meie lähenemisnurk on veidi laiem kui ÜPP mehhanism kui selline. kuid me ei tohiks unustada, et lisaks objektiivsele analüüsile, mis on vajalik otsuse tegemiseks, peaksime ka selgelt eristama seda, mida me soovime saavutada ja mida meil on võimalik saavutada. ka neid aspekte tuleb arvestada. ja alati tuleb püüelda kompromissi poole, äh, mis võimaldaks otsust teha. me peame leidma selle kuldse kesktee, soovitud ja võimalike tulemuste vahel. on selge, et selles seadusandlikus ettepanekus on üks võtmetähtsusega element, mida peegeldavad ka kõik teadlaste analüüsid ja see nimelt puudutab Euroopa põllumajandussektori konkurentsivõimet. küsimusi ei ole mitte ainult äh, tootmise suurendamises ja parema kvaliteediga tootmises, piiratud ressurssidega. ja ressursse on käsitletud selles analüüsis kui väliselemente, kuid meil on vaja tõhustada ressursikasutust ja me peame mõtlema ka konkurentsivõime tugevdamisel ja kõik need on kriitilise tähtsusega aspektid. meie konkurentsivõime peab olema jätkusuutlik. ja selleks on meil vaja mehhanisme. ja seda peavad mõistma ka need, kes vastutavad äh, rahaliste vahendite eraldamise eest. seega ettepanekule mõeldes peame silmas pidama ka neid aspekte. me peame samuti pakkuma uusi väljavaateid talunikele, tootjatele äh, ja siduma need ettepanekud nii turgude kui ka äh, piirkondadega. meil on vaja arendada põllumajandust mitte ainult laiendatud Euroopa Liidus, me peame tagama ka selle, et talunikud võtavad oma tuleviku kujundamise oma kätesse. seos turuga tuleb kujundada organisatsioonide abil ja seetõttu me rõhutame neid organisatsiooni ühendusi, kuid samuti läbi maa ja territooriumi, selleks et eh, tõhustada nii inimressursside kui ka maaressursside kasutamist et seos maaga ja territooriumiga oleks tugev, äh, oleme suunanud pilgu ka maaelu arengupoliitikale ning teinud ettepaneku parandada kooskõla teiste ühenduse poliitikatega, nende poliitikatega, mille üheks eesmärgiks on samuti maaelu arendamine. seega ma rõhutan seost ÜPP ja tõukefondide vahel Äh, see oli siis lühike sissejuhatus, äh, meenutamaks teile selle ettepaneku sisu. ja hiljem pärastlõuna jooksul kuuleme ka ekspertide arvamused ära. ja äh, siis esineb ka põllumajanduse peadirektoraadi esindaja härra Rodriguez, kuid kõigepealt ma tahaksin avaldada tänu Poolale eesistujana, mis on teinud suuri jõupingutusi ning saavutanud ka edu selle seadusandliku ettepanekuga. ja soovime edu ka järgmisele eesistujale Taanile, sest järgmise kuue kuu jooksul äh, tuleb asuda nende ettepanekute kallale tõsise tööga. Äh, seega ees seisab tõsine otsustus protsess ja parlament peab etendama täit rolli selles protsessis. Äh, parlamendi põllumajanduskomisjon on juba alustanud tööd. me peame tagama, et otsused oleksid õiglased ja võimaldaksid talunikel paremini ära kasutada uut tuleviku ÜPP-d. ja sellega annan nüüd sõnajärje üle Marek Savitskile põllumajanduse ja kalanduse nõukogu esimehele, Poola ministrile. Panie przewodniczący, panie komisarzu. esimees, volinik daamid ja härrad ekspertid. ma tahaksin tänada esimest De Castrot südamest ja ka Euroopa Parlamenti selle eest, et te võtsite vastu selle väljakutse ja korraldasid äh, ÜPP teemalise avaliku arutelu. Äh, seitsmendal novembril tegime alguse nende arutelude sarjaga Eh, esimesena esines Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek ja nagu volinik ütles, toimus ka poliitiline arutelu ja kohtumine talunike esindajatega. kuid eh, väga oluline oli kaasata aruteludesse ka teadlaste ringkonnad. ma tahaksin rõhutada seda, et teadlased on alati olnud meiega selles protsessis on olnud alati aktiivselt kaasatud sellesse poliitilisse arutellu, mille algatas volinik Tšiolos ja teadlased on osalenud ka meie töögruppide töös ja ma tahan tänada teid selle kaasalöömise eest. meie poliitikute jaoks on ÜPP reform väga oluline. on möödunud viiskümmend aastat ja me oleme aru saanud, et on vaja ÜPP-d põhjalikult muuta, kuid poliitikutena meil võib-olla ei ole alati olnud seda pikaajalist visiooni ÜPP tuleviku kohta, kui me räägime seadusandlikest ettepanekutest või Euroopa strateegiast kakskümmend kakskümmend, siis on meil raske ette kujutada aastat kakskümmend viiskümmend ja ette kujutada, milline saab olema maailma toiduvajadus Äh, sest toiduvajadus pidevalt, nõudlus toiduainete järgi pidevalt kasvab ja me peame tegelema nende ülesannetega. ja seetõttu ma olen veendunud, et reform, mis on alles algusetappides, suundub õiges suunas. praegu on käivitunud reformi algetapp ja ma arvan, ka Euroopa teadlastel on vaja vastata tõsistele küsimustele ja me ootame ka teadlastelt eh, tõsiseid ettepanekuid ja küsimusi selle kohta, kuidas paremini ära kasutada Euroopa Ühenduse põllumajanduse potentsiaali, et paremini reageerida ülemaailmsetele vajadustele. ja samuti arvan, et oleks huvitav analüüsida ka eelarve aspekte, selles küsimuses on seisukohad lahknevad ah, on õige, et meil ei ole kõiki rahalisi vahendeid, et katta ÜPP-ga seondunud kõiki tingimusi ja nõudmisi. kuid me peame Euroopas leidma rahalised vahendid ÜPP jaoks. käesoleval hetkel meil ei ole täielikku katet veel ja meil on ette nähtud tänaseks kolm teemat ja ma arvan, et on kasulik jagada meie arutelu kolme teemasse Äh, kui me räägime reformidest ja lahendustest, kui me räägime toiduainetega varustuskindlusest ja agrotoiduainete tööstuse konkurentsivõimest, siis tegemist on teemaga, mis on olnud päevakorras ja aktuaalne aastaid, ka pärast äh, kahe tuhande kaheksanda aastal läbi viidud ÜPP nõndanimetatud tervisekontrolli äh, sõnastati need küsimused ka uute ÜPP ülesannete seas. kuid pärast kahe tuhande kolmanda aasta reformi hakkasime mõistma kontseptsiooni toiduainetega varustuskindlus, et see hõlmab ka toiduainete kvaliteeti, eh, keskkonnatingimuste täitmist ja ka looma, loomade heaolu veel. ja seeläbi me panime Euroopa talunikele uued kohustused peale, tõstsime nende vastutuskoormat. kuid talunikel on sageli raske kõiki neid haldustingimusi täita ja samas keskenduda ka talupidamisele kui me räägime agrotoiduainetööstuse konkurentsivõimest, peame esitama endale küsimuse, miks Euroopa tarbijad pidevalt äh, on rahulolematud toiduainete kõrgete hindade pärast ja samas talunikud kaebavad, et nad ei saa piisavalt rahalist kompensatsiooni oma töö ja toodete eest, mis tähendab seda, et meil seisab ees väga palju tööd, et leida vastused nendele küsimustele me oleme loonud vastavad komisjonid, kes vastutavad nende küsimuse eest, kuid sageli jääb mulje, et puudub poliitiline tahe, et langetada ka vajalikud otsused. minu arvates just selles teemavaldkonnas peaksid nii majandusteadlased kui eh, teiste valdkondade teadlased pakkuma omapoolseid lahendusi ja kui mitte lahendusi, siis vähemalt soovitusi, suuniseid äh, selle kohta, milliseid võimalusi me peaksime kaaluma ja analüüsima. ja kui me räägime järgmisest teemast, jätkusuutlik areng, siis seda me püüame uuesti sõnastada põllumajanduse kontekstis, kuidas tänapäeva tingimustes toota ja samas jätta järgmistele põlvkondadele puhas keskkond. ja täna peame leidma vastused ka järgmistele küsimustele, kui me räägime põllumajandustootmise roheliseks muutmisest. komisjon on teinud vastavaid ettepanekuid, et kas need ettepanekud tõesti vastavad meie kodanike ja talunike ootustele ja lootustele kas meil on tõesti õige ja selge ülevaade sellest, mida meilt kodanikud ja talunikud ootavad? me peame mõtlema loomade heaolu peale, keskkonnakaitse peale ja põllumajanduse jätkusuutliku arengu peale. Euroopa erinevates piirkondades, erinevates riikides tuleb teha ettevalmistustööd, kas kõikjal on ettevalmistustöö tehtud või mitte. ja me peame mõtlema ka selle peale, eh, kas me peaksime jätkuvalt eh, suurendama talunike ülesandeid, eh, suurendama nende koormust ka edaspidi või peaksime läbi vaatama oma seisukohad, sest talunikud peaksid tootma nii, et nad oleksid kooskõlas looduskeskkonnaga kuid kas me peaksime talunikele maksma kompensatsiooni, mingeid toetusi? kuidas seda kõige paremini korraldada talunike heaolu silmas pidades? me peame mõtlema ka sellele, et erinevates liikmesriikides on olukord erinev, eripärad äh,, majandustingimused erinevad äh, põllumajandustraditsioonid erinevad, me peame kõikidele aspektidele mõtlema, mõtlema selle peale, kuidas tagada harmooniline areng kõikjal ühenduses. ja peame mõtlema, kas ÜPP praeguse rahastamissüsteemiga, nii nagu see praegu toimib, suudab ähm, aktiveerida ka neid piirkondi, mis on praegu nagu äh, veel uneseisus. me peame mõtlema ka minevikule ja sellele, kui palju riigid varem tootsid. kas me jätkame nii nagu varem või mitte, eriti kui me arvestame keskkonnanõudeid. ja mõtleme sellele, et me peaksime paremini ära kasutama Euroopa põllumajanduse potentsiaali kas me peaksime eraldama rohkem rahalisi vahendeid nendele piirkondadele, kus väiksemate rahaliste vahenditega me saaksime saavutada keskmised näitajad, mis oleks Euroopa võrdluse aluseks? ja kui me arutame ÜPP-d, siis peame esitama endale ka küsimuse, kas meil on võimalik loobuda sellest ajalooliselt välja kujunenud rahastamissüsteemist või mitte? kas me ei peaks pigem mõtlema selle peale, kuidas paremini ära kasutada ÜPP eelarvelisi vahendeid ja kuidas tõsta põllumajanduse tootlikkust. ma ei püüa äh, teid ärgitada arutelule nüüd vastuolustest küsimustest, kuid kui me räägime aga ÜPP-st ja ÜPP reformist, siis me ei saa tegutseda vaakumis me peame seda seostama ka Euroopa Liidu eelarve aruteludega, sest nagu ma juba mainisin, siis meie eelarve ei suuda katta kõiki ÜPP vajadusi. me ei suuda täita kõiki neid soove, mida kodanikud ja talunikud omavad, kuid samas ei tohiks kõik rahalised vahendid ainult tootmisesse suunata ma soovisin need küsimused tõstatada ja öelda, et võib-olla on parem suunata rohkem rahalisi vahendeid arengusse ja konkurentsivõimesse, sest seeläbi aktiivselt tegutsevad talunikud suudavad selle arengu ka tulevikus tagada. Uh... Äh sest talunikud vastutavad ju oma talupidamise arendamise eest ja ÜPP raames on oluline tugevdada ka teist sammast, mis on suunatud äh, regionaalsele arengule ja konkurentsivõimele ja kui me tõesti soovime, Euroopa Liit oleks ka üleilmses mastaabis tugev tegija ja suudaks rahuldada nõudlust toiduainete järele, peame me läbi mõtlema, kuidas me rahastame Euroopa Liidu põllumajandust. ja lõpetuseks seda, mida härra tahan öelda, on oluline, et teadlased suudaksid nendele põhimõttelistele küsimustele vastuseid pakkuda, kas praeguse või tulevase põllumajanduse eelarve abil on meil võimalik tagada et ÜPP tagab nii toiduainetega varustatuse kui ka arengu ja konkurentsivõime ja seda mitte ainult Euroopa Liidus, vaid suudab arendada ka euroopalikku põllumajandust teistes piirkondades. aitäh, Marek! nüüd annan sõna doktor Jose Manuel Silva Rodriguez'el, kes on põllumajanduse peadirektoraadi peadirektor, äh, tema saab moderaatoriks äh, erinevatel paneelidel ja siis äh, pärast presentatsioone tuleb ka debatt. aitäh, aitäh põllumajanduskomisjoni esimehele härra De Castrosele, volinik De Tšolosele ning suur aitäh minister Savitskile, kes on siin Poola eesistujat esindamas. suur aitäh selle võimaluse eest modereerida äh, tänase pärastlõuna debatti. meil on kolm erinevat paneeli ja koos hakkame me uurima siis neid kolme teemat, mis esindavad kõige olulisemaid väljakutseid ÜPP-le hetkel. meil äh, tuleb äh, kümneminutiline presentatsioon igalt eksperdilt ja pärast äh, igat presentatsioonide kogumit meil on pool tundi debatiks nii et kõigepealt annan sõna härra Giovanni Ananiale, kes on Calabria ülikoolist ja siis härra Hervé Guillomard, kes on äh, Prantsusmaalt Rahvusvahelisest Põllumajandusinstituudist. annan neile sõna äh, ettekanneteks, mis puudutavad konkurentsivõimet agropõllumajandustööstuses ja toidu tarneturvalisust Neil on siis kümneks minutiks mõlemal sõna ja siis on pool tundi debatiks. kõigepealt annan sõna härra Ananiale. toidutarnekindluse küsimus on äärmiselt oluline ja väljakutsuv küsimus. täna miljard inimest, rohkem kui viisteist protsenti maailma elanikkonnast äh, on alatoitunud. aga jättes nüüd kõrvale hiljutiste, hiljutise kriisi mõju toidutarnekindlusele, siis maailm hoolimata äh, maailma ka-, majanduse tohutust kasvust on suutnud vähendada mõlemat. seda, kui palju on alatoitunud inimesi arenguriikides ning ka inimeste absoluutarvu, kes on alatoitunud. ja siin äh, slaidi peal vasakul poolel on alatoitunud inimeste hulk aastatel kaks tuhat, tuhat üheksasada seitsekümmend ja täna ning paremal on meil alatoitunud inimeste protsent samal ajaperioodil. see, mis on meie ees, on märkimisväärne tulemus kindlasti toidu öö, tootmine on laienenud isegi rohkem kui maailma elanikkond, mis tähendab, et per capita toidu hulk on kasvanud, maailma elanikkond aastatel kaks, tuhat üheksasada kolmkümmend kakskümmend, aastat seitse on tõusnud kakskümmend kuus protsenti, samas kalorid per capita per päev, toidu kättesaadavus on kaks protsenti. ja maailma tasemel per capita toidu kättesaadavus kalorite järgi ületavad äh, kaks tuhat kaheksasada kalorit inimese kohta päevas, samal ajal äh, kui kaks tuhat viissada on vaja selle jaoks, et elada tervislikku elu ning tuhat üheksasada on lävend, äh, millest allpool on juba alatoitumus. oluline on ka märkida, et toidu kättesaadavus ületas selle tuhat üheksasada kalorit päevas per capita Äh, isegi siis, kui me hindame seda regionaalselt, mitte ülemaailmsel tasandil. ehk siis per capita toidu kättesaadavus on märkimisväärselt kasvanud, jätkusuutlikult kasvanud aja jooksul nii ülemaailmselt kui ka arengumaailmas. Äh, toidu äh, tarne on täna, toidu kättesaadavus on täna piisav, kui see oleks ühtlaselt jagatud selleks, et kõik inimesed maailmas saaksid piisavalt süüa, nii ülemaailmselt kui ka igas arenguregioonis üksinda aga hoolimata sellest täna peaaegu üks miljard inimest on krooniliselt alatoitunud, üks seitsmest inimesest maailmas. see, täna ei ole küsimus selles, et me peaksime tootma rohkem toitu, me peame hoopis eemaldama need piirangud, mis takistavad suurel hulgal maailma elanikkonnast ligipääsu toidudele, mis neil tegelikult peaks olema kohapeal kättesaadav. ja see piirang üldiselt on see, et neil ei ole piisavalt vahendeid selleks, et toitu osta ehk siis tänapäeval on äh, probleem vaesus, mitte toidu äh, puudumine. mis puudutab toidu kättesaadavuse küsimust Euroopa Liidus, siis äh, see on kindlasti probleemiks. täna on meil nelikümmend miljonit vaest inimest Euroopa Liidus, kellel ei ole piisavalt süüa. toidutarnekindlus Euroopas on probleem, mis on seotud rahvastiku kõige vaesema segmendiga. ja ma arvan, et see on küsimus, millega peaks tegelema ÜPP, selle peaks, ka peaks tegema, tegelema konkreetsed hea, heaolupoliitikad, mille eesmärgiks oleks, et vaesed saaksid eh, ligipääsu toidule. toidu, rohkem toitu toota, iseenesest see ei parandaks eh, vaeste eh, võimalusi nii siin kui ka arengumaailmas saada ligipääsu toidule, mida neil vaja on. aga jah, kui me vaatame toidu tarnekindluse väljavaateid, siis tegemist on endiselt äh, suure väljakutsega. on väga suur vajadus tagada, et äh, toidu äh, tootlikkuse kasv, mis on, mida me oleme näinud minevikus, see kasvaks ka tulevikus selleks, et me saaksime endiselt sammu pidada eeldatava maailma elanikkonna kasvuga. mis on juhtunud see, mis on juhtunud maailma toidu tootlikkusega viimastel aastatel, ei võimalda optimismi. keskmine iga-aastane kasvumäär, mis puudutab saagikust, kolme peamise tooraine osas, mais, riis ja äh, nisu, see on äh, Need num-, numbrid ei ole julgustavad. miks selline asi on juhtunud? Äh, märkimisväärne on olnud kasvu vähenemine äh, investeeringutes, mis puudutab teadus-arengutööd ja siin me näe-, arendustööd ja siin me näeme, et kõikides piirkondades on äh, teadus-arendustöö kasvumäär põllumajanduse kohta vähenenud ja seda kõigis piirkondades siis. kui me vaatame, millised te-, tege-, poliitilised tegevused on vajalik selleks, et äh, tegeleda toidutarnekindlusega, siis esimene poliitika, mida peaks uurima, on äh, programmid, mis on suunatud äh, vaesuse vähendamisele. Äh, tahan öelda selgelt. teine oluline samm on ikkagi see, et me peame tegema kõik endast oleneva, et vähendada vaesust, aga loomulikult see ei ole ainuke asi, mida me teha saame. tahan mainida vähemalt veel kahteteist poliitikat. üks on see, mida peavad arenguriigid ise tegema meil on vaja arenguriikides selliseid poliitikaid, mis ei töötaks põllumajanduse vastu. põllumajandussektori kasv arenguriikides on osutunud äh, kasulikuks mitte ainult äh, äh, selleks, et toit oleks kättesaadav, vaid on vähenenud ka vaesus. teiseks tuleb suurendada investeeringuid teadus- ja arendustöösse ja see on peamiselt rahvusvahelise kogukonna vastutada, et nad toetaksid äh, jätkusaatliku äh, tootlikkuse kasvu, et tootmiskulud väheneksid, et kvaliteet, toidu kvaliteet paraneks ning innovatsiooni toetataks. pean ütlema, et minu arvates ei, ei ole see oluliseks panuseks äh, ÜPP debatis sama, ainult ÜTP, ÜPP debatis, sama sõnum tuli selgelt välja ka komisjoni teatisest parlamendile ja nõukogule. teatis, mis puudutab äh, poliitika raamistikku, millega aidata arenguriike, et toidutarnekindluse väljakutsetega toime tulla. Äh, ma arvan, et eelmise aasta mais võttis nõukogu selle vastu. on palju ausaid põhjuseid äh, miks nõuda tugevamat põllumajanduspoliitikat, et toetada põllumajandustootjaid, aga ma arvan, et äh, äh, meil ei ole, ei ole siiski vaja tekitada olukorda, kus ÜPP peaks maailma toitma. nüüd konkurentsivõime, ÜPP reform on aastate jooksul toonud kaasa turu ümberorienteerimise, mis puudutab põllumajandusotsuseid äh, see toetus, mida ÜPP pakub, kogu aeg väheneb ja ilmselt aastate jooksul väheneb veelgi see tähendab seda, et äh, konkurentsivõime on osutunud selleks strateegiliseks äh, näitajaks, äh, millega tagada Euroopa põllumajandustootjate keskpika perspektiivi väljavaated. seitsekümmend protsenti me peame küsima endalt minu arvates, kas otsemaksed on tõhus moodus, kuidas toetada põllumehi, et nad oleksid äh, majanduslikult võimelised ja konkurentsivõimelised, näiteks kas otsemaksed äh, suurendavad või vähendavad äh, maa mobiilsust, ehk siis toetavad paljude Euroopa talude vajadust laiendada selleks, et saavutada mastaabisäästu, mis on üks moodus, kuidas oma konkurentsivõimet suurendada. kui me vaatame ÜPP reformi ettepanekut, siis põhimaksed, rohelised maksed minu arvates ei tegele äh, konkurentsivõime küsimusega. aga ettepanekus on ka teised komponendid, mis äh, seda puudutavad otseselt. üks on Euroopa äh, globaliseerumise kohanemise Euroopa fond ja siis meil on teise samba meetmed ning vahendid, mis on teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammis mis toetavad teadus-arendustööd ning äh, äh, innovatsiooni kasutuselevõttu, et ehk siis need innovatiivsed sammud lähevad õiges suunas, aga mina arvan, et need vahendid, mis on suunatud uutele instrumentidele, on äh, suuresti ebapiisavad selleks, et aidata taludel konkurentsivõimet suurendada. ja rohkem investeeringuid, mis on otse suunatud konkurentsivõimele, need on vajalikud. ehk siis ütlen, et hetke ÜPP ning ÜPP mis on tulnud välja komisjoni seadusandlikust ettepanekust, need ei tee piisavalt, tegelikult nad teevad palju vähem, kui oleks vajalik selleks, et Euroopa talude põllumajandus, Euroopa talude konkurentsivõime suureneks, aitäh. Merci, merci beaucoup, professor Anania Mentenan. suur aitäh teile, professor Anania ja nüüd saab sõna doktor Hervé Guillaumard.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 millised on meie väljakutsed seoses sellega, kui palju inimesi tuleb tulevikus ära toita ning ma räägin ka teistest üleilmsetest väljakutsetest, millega tuleb arvestada, ma räägin siin keskkondlikest küsimustest, fossiilsete maavarade Äh, kadumisest ja muud, muud, muudest äh, sarnastest teemadest. ning äh, teine aspekt, millele ma keskendun, on see, et me räägime siin kvantitatiivsest väljakutsest. meil on üle miljard inimese täna maailmas elamas ja meil on üle miljardi inimese maailmas elamas, kellel ei ole piisavalt toitu ja samas on üle miljardi inimese maailmas elavas, elamas, kes söövad liiga palju me peame eh, lahendama selle toiduga varustuse kindluse probleemi ja selleks me peame tegema tööd kolmel tasandil. kõigepealt me peame mõtlema tarbimisele, eh, tuleb vähendada eh, vaesust, tuleb vähendada raiskamist, kui me räägime tarbimise faasist ja jaotamise faasist. lisaks tuleb püüda muuta ka mittetasakaalus olevaid söömisharjumusi Eh, ja siin on väga oluline toiduainete hinnakujundus. Eh, loomulikult tootmist silmas pidades tuleb tootmist suurendada, aga eh, maad ei ole lõputult meie käsutuses, tuleb tootlikkust suurendada, aga lisaks sellele võib tähele panna seda, et nii Euroopas kui üle maailma on tootlikkuse kasv pidurdunud, me peame seda arvesse võtma väljakutse, mis meie ees seisab, seisnebki selles, et me suudaksime tegutseda jätkusuutlikult. me peame äh, tootlikkuse ja keskkonnasõbralikkuse äh, omavahel äh, kokku sobima panema me peame mõtlema ka tootlikkuse suurendamisele, sellepärast et tootlikkuse kasvu vähenemine praegusel hetkel on silmnähtav, kui me võrdleme praegust ajahetke minevikuga maailma vastes äh, äh, piirkondades äh, on tootlikkus suurenenud, aga samas tulevikus muutub olukord, eksport suureneb näiteks Lõuna- ja Põhja-Ameerikast ja endis teistest äh, Nõukogude Liidu liikmesriikidest äh, ja suundub äh, Aafrikasse ja Aasiasse, me peame seda arvesse võtma. teine asi, hinnad ja see on hea uudis talunikele, need peaksid järgnevatel aastatel ja aastakümnetel suurenema, aga samas hindade volatiilsus on samamoodi suur ja seda tuleb arvesse võtta, me oleme seda viimastel aastatel Euroopa Liidus ka näinud ja seda tuleb arvesse võtta. kaubandusküsimus, kaubandusvoogude liikumine ja hinnad hinna volatiilsus on äh, olulised küsimused, mida arvesse võtta. hinna volatiilsus on põhjustatud erinevatest asjadest äh,, kliimamuutusest äh, äh,, aga samas tuleb kindlasti tegeleda ka äh, toiduhindade ja energiahindadega, siin on näidatud ka graafik, äh, mis kajastab äh, maisi hinda ja nafta hinda, siin näete seda korrelatsiooni äh,, seda on väga raske teaduslikult analüüsida, aga on näha see, et kui hinnad on suhteliselt madalad, siis eh, ei ole tegelikult suurt vahet eh, maisi ja nafta hinna vahel, aga kui hind on kõrge, siis eh, vahe ka suureneb. siis on näha, et hinnad tõusevad kiiresti. ja üleilmselt rääkides tuleb mainida veel ka seda, et Euroopas peab meil olema agritoidusektor, mis oleks tootlik ja et konkurentsivõimeline ning samas ka keskkonnasõbralik. Euroopa Liidus ei ole äh, väga palju äh, maad, äh, tootlikkus on juba nii suur, nagu ta põhimõtteliselt olla saab ja alates aastast üheksakümmend kaks ja kaks tuhat kolm, mil toimus ÜBB reform, on olnud negatiivseid arenguid, see tähendab seda, et lahtisidumine ei ole ainsaks lahenduseks, kuidas me agritoidusektoris probleeme saame lahendada lisaks sellele äh, ÜPP peab äh, olema ristvastavuses ka äh, esimese ja teise sambaga, lisaks tuleb tugevdada keskkonnanõudeid, siin on kaks probleemi, kõigepealt eristus kahe samba, esimese ja teise samba vahel, tuleb võtta arvesse keskkonnakomponent, kui me ÜPP-st räägime see on ääretult oluline Äh, mitte ainult poliitiliselt või pragmaatiliselt, vaid ka muudel põhjustel. lisaks äh, tuleb mõelda ka edasiminekule, progressile. kas me tahame äh, liikuda edasi selliste instrumentide suunas, mis aitavad meil edasi territoriaalselt või keskkonnaalaselt või toovad tulemusi muudes valdkondades. lisaks tuleb sellele, lisaks sellele tuleb keskenduda hindade volatiilsusele ja muudele küsimustele ja kui see kõik kokku võtta, on meil kolm väljakutset. stabiilsus, konkurentsivõime Äh, ma stabiilsuse juurde tagasi ei lähe, sellepärast et komisjoni ettepanekus on seda üsna hästi äh, kajastatud, aga tuleb äh, üksikasjadesse laskuda, tuleb võtta arvesse Euroopa Liidu eelarvet ja ÜPP-le eraldatud eelarvet tuleb võtta arvesse seda, milliseid roheliseks muutmise meetmeid ja antitsüklilisi meetmeid tarvitusele võetakse. aga me peame küsima ka seda, mida konkurentsivõime vallas ära peaks tegema. ma tahaksin teile näidata siin seda, et põllumajandussissetuleku või põllumajandustulu valdkonnas on väga suuri erinevusi Prantsusmaal. stabiilsuse tagamiseks tuleb midagi ära teha. kui me räägime konkurentsivõimest eh, ühtse põllumajanduspoliitika raames, eh, siis ma pean ütlema, et meil on alati olnud probleem probleeme konkurentsi küsimusega agritoidusektoris Euroopas ja kui äh, kokku tahta võtta viimaste aastate arengud ühe slaidi peale, siis on äh, võimalik näha seda, et äh, tootmine on arengumaades, tootmise areng on seisma jäänud sõlmitud on erinevad lepingud ja kokkulepped ning see on toonud kaasa ähm, Eh, Euroopa Liidu või riikliku abi vähenemise ning eh, me oleme näinud, et tootmine on suurenenud teistes arenguriikides ja eh, areneva majandusega riikides, siin on Brasiilia näide, viis protsenti aastas on see kasv ja see on tingitud ka kaudsetest poliitilistest otsustest. kui nüüd võrrelda seda, mis toimub Euroopa Liidus ja USA-s, tootlikkuse vallas, siis siin on erisusi selgelt võimalik näha Äh, keskmised tarbimismäärad ei parane Euroopas, küll aga teevad seda Ameerika Ühendriikides. lisaks sellele äh, tootlikkuse suurenemine, kui me räägime äh, ekspordist, siis see ei ole väga hästi nähtav ja kui jätta kõrvale Saksamaa ja mõned uued liikmesriigid, siis põhimõtteliselt võib äh, agrotoidu äh, kaubandusbilansis näha tasakaalunihkeid Äh, me peame tulema välja ettepanekutega, et nendest probleemidest üle saada, ma tahaksin äh, öelda seda, et väga keeruline on äh, isoleerida või välja tuua need asjad, mis on seotud põllumajandusega ja mis on seotud agritoidu tootmisega, meil peab olema holistlik lähenemine siin kogu sellele valdkonnale, teiseks tegemist on suure väljakutsega, kui me räägime kolmandatest riikidest, arengumaadest ja eh, üleilmsest eh, konkurentsist ehm, põllumajandusvaldkonnas. Eh, lisaks me räägime siin ka erinevatest liikmesriikidest Euroopa Liidus ja me peame seda arvesse võtma, kui me räägime ÜPP rakendamisest erinevatest liikmesriikidest. kui saagikus ja tootlikkus on Euroopa farmides madalam ja samal ajal tuleb tegeleda keskkonnaväljakutsetega, siis tuleb kindlasti rohkem pöörata tähelepanu ka uuendustegevusele. Äh, tuleb mõelda näiteks Euroopa Eh, innovatsioonipartnerlusele eesmärgiga suurendada eh, jätkusuutlikkust. see on väga hea algatus, aga siin tuleb kolme asjaga tegeleda selleks, et häid tulemusi saada. kõigepealt tuleb eh, kaasata põhiuuringud, ma ei ütle seda sellepärast, et ma ise olen teadlane, see tuleb, alusuuringud tuleb kaasata. me ei räägi mitte ainult teadmussiirest, me räägime teadmiste saamisest, ma toon siinkohal ühe näite, kui vaadata geenivaldkonda, siis ähm, äh, siin järgmise kümne aasta jooksul on oodata suuri revolutsioone, mis äh, aitab seda valdkonda edasi viia. Äh, ja see on just äh, seotud nende alusuuringutega äh, ja me peame kogu äh, põllumajandussektorit, tootmisahelat silmas pidada, me peame vaatama, mis toimub Euroopa tasandil, mis toimub riikide tasandil. Nüüd hinnad, ma arvan, et tegemist on suure väljakutsega nii Euroopa Liidu riikidele kui ka Euroopast väljaspool olevatele riikidele. meil on Euroopas Ähm, ühisturg põllumajandustoodetele, aga mitte maale, tarbijatele või äh, muudele komponentidele. Äh, meil on probleeme, me oleme näinud, kuidas äh, tootlikkus ja saagikus väheneb ja tootmiskulud ei ole kohandunud piisavalt kiiresti tootmissuundumustega. kulud on praegu liiga kõrged. ja teine faktor puudutab seda tööd Äh, ja tööjõukulu, mis meil Euroopas äh, on ja millega tuleb arvestada. lisaks sellele on keskkonnaalased väljakutsed, mis mõjutavad samamoodi tootlikkust, äh, see mõjutab kariloomi võib-olla rohkem kui toiduaine tootmist aga igal juhul tuleb võtta arvesse ka WTO rolli ma ei taha keskenduda väga tootmiskulude küsimusele ja põllumajandusstruktuuride heterogeensele iseloomule, me peame võtma arvesse loomulikult äh, põllumajanduse ja agritoidu tootmise üksuste suurusi me peame mõtlema selle peale, et eh, erinevate suurusega üksusi on palju, aga me peame arvestama sellega, et erisusi ala, ei ole alati positiivne äh, lisaks Äh, sageli tuntakse liigset uhkust Euroopa äh, põllumajandusmudeli suhtes, äh, eriti kui me räägime kvaliteedimärgiseid, märgistest, neid on minu arvates praegu liiga palju. ja see tähendab seda, et need lähevad kaotsi nii eurooplastele kui ka Euroopast väljaspool olevatele tarbijatele. selle peale tuleb rohkem mõelda. kui nüüd rääkida tarbijate organisatsioon, vabandust, tootjate organisatsioonidest, siis see on väga oluline küsimus, seda on seadusloome tekstide ettepanekutes ka mainitud Äh, seda on seal käsitletud. igal juhul küsimus, mida ase-, küsida, on see, kas äh, neid organisatsioone tuleks ka veel tugevdada seda võib olla keeruline teha, me peame küsima, kas äh, siin ei minda kaugemale, kui tegelik eesmärk on siin püütakse mõlema poole äh, pädevusi või võimu suurendada, aga tarbija hindu see kõik ei mõjuta, me peame mõtlema loomulikult ühelt küljelt äh, tarbijatele, aga äh, teiselt poolt tuleb mõelda ka läbirääkimistele toiduaineahela muudes osades selleks kõigeks tuleb paremini organiseeruda, aga see organiseerumine ei tohi toimuda teisi osapooli kahjustades ja äh, lõpetuseks räägiksin äh, põllumajandusettevõtjate äh, tuludest, sissetulekust, siin on osalise tööajaga töötajad, muud tegevused peale põllumajandustegevuse, mida taludes saab ette võtta see on kõik, mida tuleb arvesse võtta, kui me räägime reformi ettepanekutest, me peame mõtlema, kuidas ellu rakendada mõtted, mis puudutavad põllumajandusettevõtjate tegevuse mitmekesistamist ning keskkonnakulude tasumist, eriti kui me räägime kliimamuutusest sest eh, eh, need on asjad, mida on väga keeruline või võib-olla väga keeruline ellu rakendada, aga neid asju tuleb teha, sellepärast et eh, see kõik on huvitav ja huvipakkuv keskpikas ja pikas perspektiivis, aitäh! suur tänu! ja nüüd on võimalik esitada küsimusi kahele sõnavõtjale, ma soovin, et need oleks tõelised küsimused, ma ei oota teilt kommentaare ega kõnesid sest nende jaoks meil pole aega, meil on nüüd pool tundi aega küsimusteks ja vastusteks. härra Dess, te olite esimene. suur tänu, esimees. ma tahaksin tänada meie esimest De Castrot, volinikku Tšolost ja ministrit Savitskit selle eest, et meil täna pärastlõunal toimub arutelu, ma tänan ka teisi professoreid ja teaduseksperte ja ma pean kinni kokkuleppe. mul on küsimus mõlemale professorile. Te rääkisite toiduainetega varustuskindlusest, kuid mitte keegi teist ei maininud uut arengut Euroopas ja maailmas, sest teatud piirkondades on hakatud kasvatama energia äh, tootmiseks vajalikke kultuure, näiteks Brasiilias eraldatakse miljoneid hektareid selle eesmärgil, raiutakse maha metsi, et äh, teha juurde maad energiakultuuride kasvatamiseks. Te rääkisite, et äh, sajad hektarid maast Euroopas jäetakse välja toiduainete töötmisest ja samas hävitatakse metsi nii meil kui ka mujal maailmas ja samas me räägime selleks, et on vaja tagada piisav varustatus toiduainetega. ka minister rääkis sellest, et, et me peame tagama toiduainete tootmise tõusu seitsme protsendi võrra aastaks kaks tuhat viiskümmend ma nõustun sellega, et tuleb intensiivistada teadusuuringuid, kuid tooksin ühe näite minu kodupiirkonnas Saksamaal, kus tegutseb väike ettevõte, mis toodab põllumajandustehnikat ja kui me räägime sellistest kultuuridest nagu mais, sest maisist koristatakse ainult üks osa Äh, on võimalik vältida mulla erosiooni, kui lõigatakse maha ainult taime ülemine osa. suur tänu, järgmisena härra Höösling ja palun lühidalt. ka mina esi-, sooviksin esitada mõned küsimused. mõlemad teadlased väitsid, et saagikus enam ei kasva ja ütlesid, et selle põhjuseks on vähesed teadusuuringuid. kuid kas ei ole seotud ka sellega, et me oleme saavutanud nüüd saagikuse ja kasvu maksimumu piiri, et ei ole võimalik enam saagikust ja tootlikkust tõsta, me ei saa ju ühest lehmalt rohkem kui kümme tuhat liitrit välja lüpsta. ma arvan, et me oleme jõudnud oma tootlikkuse piirini ja need kulutused, mida me peame tegema põllumajandusele, äh, tähendavad seda, et tootmiskulud pidevalt tõusevad. minu teine küsimus puudutab näiteks ähm, lihatootmist Euroopas äh, tähendab, äh, et tootlikkuse tõstmine tähe-, kasvatab ka sööda importi. see tähendab seda, et sööt tuuakse sisse väljaspoolt ja mitte ei toodeta oma koduriigis. mainiti ka üleilmastumist. ja äh, minu küsimus äh, seostub just ÜPP-ga. ma olen arutanud seda asja kaubanduse asjatundjatega ja olen aru saanud et me üritame kaitsta ja kompenseerida talunike Mercosuriga sõlmitud kokkulepete tõttu. kuidas see ohustab tootmist Euroopas? ja millised ohud äh, seonduvad vabakaubanduslepetega? me räägime seitsmeprotsendilisest kasvust aastaks kakskümmend viiskümmend. Äh, kas see äh, areng põhineb Maailma Toiduorganisatsiooni ametlikel andmetel. mina ei olnud teadlik, et FAO on selliseid ametlikke näitajaid välja pakkunud. Äh, võib-olla see ei vasta tõele. suur tänu, härra Bove. ja täna mul on kolm küsimust kõigepealt konkurentsivõime kohta. on väidetud, et me peame tõstma konkurentsivõimet, peame suurendama tootmist, kuid täna me juba mõistame, et, et ÜPP kasutusele võtmisest alates on äh, tootmise kasvuga kasvanud ka toiduainete kahe pool toodetavad jäätmed. me tõstame küll tootlikkust, kus samavõrra tõusevad ka jäätmed Äh, meil on vaja integreeritud lähenemist, ma tahaksin kuulda teilt enamalt, pole mõtet rohkem toota, äh, kui me toodame ka rohkem jäätmeid. teine küsimus puudutab loomakasvatust. Te rääkisite sellest, et tuleb muuta inimeste toiduharjumusi. see on küll oluline, eriti kui me räägime kliima soojenemisest. aga kui me peame suurendama äh, ühe inimese kohta toodetavat valgu kogust. siis me peaksime võib-olla mõtlema loomsele toidule, sest äh, loomse ja taimse toidu vahel äh, kalorisuses on suur vahe. ja me võtame vastused ka neile küsimustele, kui me räägime loodusvaradest, mis on aluseks toiduainete tootmisele, me räägime lämmastikust, kaaliumist ja fosforist, siis meil on käes kriis nende ressursside osas, kui me räägime kaaliumist, siis see on tõeliselt piiratud, see tekitab meil tõelist peavalu. Äh, kas te seote konkurentsivõimega ka uued tuleviku ähm, põllumajanduse mudelid? härra Kalinovski tänan, esimees. üha rohkem maad Euroopas on kasutusel mitte toiduainete tootmiseks, vaid energiakultuuride kasvatamiseks. ja see tendents ilmselt kasvab. eksperdid on väitnud et see on juba kaasa toonud toiduainete hinnatõusu see on olnud seitse protsenti või üsna pea jõuab seitsme protsendi piirimaile. kas võib eeldada, et toiduainete hinnad tõusevad veelgi? seega me ei peaks piirduma ainult aruteludega hinnatõusude teemal vaid me peame rääkima ka mitmesugustest nihetest tasakaalus ja kliimamõjudest. teraviljaturgudel toimuv mõjutab ka teisi põllumajandusturgusid. kas me ei peaks rakendama äh, suuremat sekkumist teraviljaturgudel? tänan, härra Kalinaski, härra Otsikovski tänan, esimees. mul on järgmine küsimus. Euroopas väheneb haritava maa territoorium Poolas, minu kodumaal aastal kaks tuhat seitse vastavalt Eurobaromeetri andmetele äh, oli kasutusel kuusteist miljonit hektarit haritavat maad. nüüd on see vähenenud viieteistkümnele miljonile ja see pindala on veelgi vähem, kui me räägime äh, dotatsioonidega kaetud territooriumist. seega haritava maa pindala pidevalt väheneb. mida teie arvate sellistest tendentsidest? ja selliste muutuste tagajärjed on kõige suuremad just nendes piirkondades, kus hektari toetus on kõige väiksem. kas te arvate, et need tendentsid jätkuvad, ma mõtlen haritava maa pindala vähenemist ja seost toetustega, kas see tähendab seda, et ka edaspidi väheneb haritava maa pindala? mis omakorda mõjutab negatiivselt äh, toiduainetega varustuskindlust. tänan järgmisena proua Meginest, tänan esimees. ma tänan esinejaid, kes võtsid sõna sellel teemal. kas keegi võiks mainida ka seda, et me peame keskkonna ja tootmise omavahel paremini siduma? Äh, miks me peame sellest pidevalt rääkima ja kus me tegime vea? et me oleme nüüd jõudnud jälle sellisesse etappi, kus me püüame mündi kahte poolt omavahel uuesti liita. kas keegi võiks kommenteerida ka seda land sparing ja land sharing teemat? ma olen päris segadus, ma ei tea, kumb kontseptsioon on parem, ma olen tutvunud teadlaste arvamusega, kuid tundub, et komisjon on valinud selle halvima variandi, kuid ma sooviksin selgust selles küsimuses. kas, kui me räägime põllumajanduse konkurentsivõimest, ja paneme selle valemisse ka avalikud kaubad ja hüved, millel turg ei anna oma väärtust. ja kui me vaatame ülemaailmset olukorda, kui me soovime, et Euroopa talunikud suudaksid konkureerida ülemaailmsetel turgudel, siis võib-olla sealsetel turgudel kauplejad ei hinda nii kõrgelt neid kaupu, nagu meie teeme. seega, kuidas te hindate Euroopa põllumajandusväljavaateid selles kontekstis? ja sõnavõtjad rääkisid äh, üleilmastumise kohanemise fondist ja teisest sambast, et need on vahendid, mis võimaldavad neil mõningaid eesmärke saavutada. kas te kommenteeriksite ka esimese samba toetusi, sissetulekutoetus äh, ja äh, need on seotud ka teatud territoriaalsete aspektidega või te heidate need täiesti kõrvale? tänan, ma arvan, et kuigi meil on kolm sõnavõtusoovijat veel, me rohkem ei anna sõna, järgmisena Kabul ja härra Agnew ja keegi veel soovis sõna. härra Kabulas Santos. tänan, ma räägin lühidalt. kõigepealt ma tahan tänada volinikku, et ta tuli kohale, tänada ka ministrit ja tahan tänada kõiki paneelist osavõtjaid. mul on paar lihtsat küsimust ma tänan teid nende ettekannete eest, te andsite väga hea ülevaate meile äh, põllumajandust Euroopas, äh, esitasid omapoolse hea kriitilise analüüsi, kuid ähm, puudu jäi lahendustest. härra Anania ütles, et komisjoni ettepanekud liiguvad õiges suunas, kuid eraldatud vahendid on ebapiisavad. Äh, ma tahaksin küsida nüüd milliseid vahendeid me vahendid, millistest vahenditest on puudu? härra Guillaumar propageeris äh, tootmise paremat korraldamist ning tegevuse mitmekesistamist äh, talumajapidamistes. kuidas seda teha? Te ei ole seda selgitanud ja milline on poliitikute roll? kas meie peame leidma lahendused pärast seda, kui teadlased on omapoolsed andmed meile eda-, edastanud, kuid me ootaksime suuremat abi teadlastelt. võib-olla te võiksite detailsemalt selgitada, millised tõhusad lahendused on komisjoni ettepanekust puudu. suur tänu, härra Ägnu. suur tänu, kolm küsimust. kas kõnelejatele tundub, et äh, kalade üle parda heitmine on mõistlik, kui seda kala võiks tegelikult kasutada kalajahu tootmiseks äh, loomade söödaks. kas äh, kõnelejatele tundub, et äh, loomakontide põletamine on sellise toorme halb kasutamine, kui seda võiks kasutada hoopis väetisena ja kas kõnelejad arvavad, et geenitehnoloogia aitab tootmiskulusid vähendada? suur tänu ja viimasena saab sõna äh, ja ma palun teid tutvustada. suur tänu, minu nimi Pedro Narro. ma esindan Hispaania Talunike Assotsiatsiooni, ma tänan, et andsite mulle sõna, ma tahan rääkida konkurentsivõimest ja mul on selle kohta ka konkreetne küsimus. me räägime sellest, et tuleb toota rohkem, me räägime sellest, et tuleb paremini kasutada ressursse, kuid me ei tohi unustada ka kolmandat sammast, äh, talunike sissetulekuid me peame toetama ja kaitsma talunike sissetulekuid, sest kui kulutused pidevalt kasvavad, kuid äh, tulu pidevalt väheneb, siis on väga raske kaitsta äh, teadusinnovatsiooni tähtsust. ma tahaksin küsida härra Anjaljalt, millised konkreetsed lahendusi te pakuksite, te pakuksite, et ÜPP reformi käigus oleks võimalik saavutada parem tasakaal äh, talunike poolt tehtava ja teiste toiduahela osaliste vahel. ja ma tahaksin esitada küsimuse ka otsemaksete ja nõnda keskkonnamaksete kohta. kas need ei ole kooskõlas teie poolt välja pakutud konkurentsivõime tõstmisega? ja härra äh, Kaposantoselt tahaksin ma kuulda detailsemalt, kuidas me võiksime ümber kujundada need äh, keskkonnamaksed, et tõsta meie konkurentsivõimed ja kolmandaks äh, me ei saa rääkida uuendusest ja tehnoloogiast, kui me pidevalt lollitame eurooplasi ja räägime nendele vale juttu tehnoloogiast. suur tänu. ma annan vastuseks äh, sõna härra Ananiale ja härra Geomardile. Uh, ma ei tea, kui palju mul on aega, et äh, vastata kõigile nendele küsimustele, mis mulle vastatud, aga üritan teha äh, endast parima ning teha seda nii lühidalt kui võimalik energia, oma kümnes minutis ma ei, otsustasin, et ma ei hakka rääkima äh, Euroopa Liidu poliitikast, mis toetuvad, toetavad biokütuseid, aga kui me räägime toidutarnekindlusest ülemaailmsel tasandil, siis äh, ilmselt kõige olulisem poliitika, mis on seotud põllumajandusega äh, ja mõjuga tarnekindlusele, on meie poliitikad, mis toetavad biokütuste kasutamist, sest et meie poliitikate eesmärgiks on vähendada tootmist ning selle tagajärjel suureneb ka toidukulukus. ja kui me vaatame äh, neid poliitikaid toidu tarnekindluse seisukohast, siis peame me ümber mõtlema mitte ainult äh, meie biokütuste poliitikad, vaid ka meie kaubanduspoliitikad, mis on seotud biokütustega, võttes arvesse kõiki selle, nende poliitikate aspekte. aga üks asi, mida me peame uurima, on see, kuivõrd oluline on teaduse arendustöö biokütuste seisukohast ja just energeetika seisukohast. kui me investeerime rohkem teadus-arendustöösse selleks, et kasutada vähem energiat oma igapäevaelus, elektrienergiat ja kui me investeerime rohkem vahendeid teadustesse selles osas, kuidas leida paremad, tõhusamad moodused eh, energiat toota, siis meil on vaja vähem biokütuste toetust ning äh, sellega on siis ka sellel väiksem mõju toidu tarnekindlusega, kindlusele. Äh, side, mis on teadus-arenduste investeeringute ning äh, saagikuse muutuste vahel. mulle on eksperdid öelnud, et tootlikkuse parandamise jaoks, mitte ainult nende tehnoloogiatega, mida meie kasutame, vaid tehnoloogiatega, mida kasutatakse ja mida saab kasutada arengumaailmas, siis see potentsiaal on suur, aga me ei pea mõtlema investeeringutele teadus-arendustöösse, uutesse tehnoloogiatesse ainult tootlikkuse seisukohalt, me võime mõelda ka selle üle, ähm, milline on tehnoloogiate keskkonnamõju, kuidas seda vähendada äh, nii siin kodus kui igal pool maailmas konkurentsivõime. esiteks, äh, konkurentsivõime ei puuduta mitte ainult tootlikkuse suurendamist. isegi väidaksin, et äh, paljudes põllumajandussüsteemides Euroopas äh, see, kuidas suurendada konkurentsivõimet, oleks, puudutaks mitte niivõrd tootmiskulude vähendamist, tootlikkuse suurendamist, vaid eesmärgiks oleks toota parema kvaliteediga tooteid ja siinkohal pean ma silmas igasuguseid kvaliteedikarakteristikuid, mida tarbijad nõuavad. on väga erinevad tarbija karakteristikud, mida erinevad tarbijarühmad nõuavad. kõrgem kui seadus ette näeb loomade heaolus, uued tooted, tooted, mis on Äh, rikkamate tarbijate poolt lihtsamini tarbitavad ja kõik, mis sinna vahele jääb. Äh, tooted, mis on seotud territooriumiga, tooted, mis maksavad nii vähe kui võimalik, sest äh, on tarbijaid, kes just neid asju nõuavad. aga konkurentsivõimelisuse suurendamise poole püüdmine ei ole just tingimata seotud kõrgema tootlikkusega erinevad põllumajandussüsteemid peavad järgima erinevaid viise. ei tohi unustada, et äh, mitmes Euroopa riigis on äh, farmide äh, suurus vähem kui kümme hektarit ja nende farmide jaoks tootmiskulude vähendamine ei ole keskpikas perspektiivis ellujäämise võimalus, me peame arvestama kõiki farmi süsteeme, et nad suudaksid leida omaenda mooduse, kuidas ellu jääda ning seda moodust järgida. me peame eh, ÜPP-st võtma ära kõik eh, komponendid, mis vähendavad eh, stiimuleid nende jaoks, kelle jaoks põllumajandus ei ole kõige olulisem tegevus perekonnas, et vähendada nende stiimuleid neile lahkuda ja teise samba instrumendid, konkurentsivõime ja mis saab esimesest sambast, viidati vist seotud maksetele, vähemalt näiteks piirkondades, kus on äh, looduslikud piirangud. Äh, ma arvan, et siin sellisel juhul me ei peaks tegelema konkurentsivõime suurendamisega, me peaksime hoopis võimaldama äh, farmeritele põllumajandustegevuse jätkamise, et maapiirkonnad oleksid elujõulised olukordades, kus äh, turutingimused ehk ei võimaldaks põllumajandusel ellu jääda. nii et äh, väga heal põhjusel üritame me neile kompenseerida, luua nendele ellujäämise tingimused, aga see ei puuduta poliitikaid, mis tegelevad konkurentsivõime suurendamisega nüüd eh, lihtsad küsimused, millele on keerulised vastused. Eh, akadeemikutele jah, alati öeldakse, et te peate küll hästi jutlust, aga mida te siis teeksite, kui te oleksite meie asemel? mina leian eh, ÜPP reformi ettepanekute kohta, et nad ei ole piisavalt head sest äh, väga palju rahalisi vahendeid on seotud otsemaksetega ja minu arvates äh, äh, teevad otsemaksed küll talunikele päris palju head, aga ei võimalda neil talunikel, ei võimalda talunikel teha seda, mida nad tegema peavad, ehk siis toota jätkusuutlikult ja tõhusalt teha asju, mis võimaldaksid neil olla elujõulised ja konkurentsivõimelised keskpikas perspektiivis. ehk siis eh, minu arvates eh, tuleks vähendada seda osa vahenditest, mis on suunatud otsemaksetele, et oleks rohkem eesmärgistatud eh, poliitikainstrumendid, mis tegeleksid avalike hüvede tootmise toetamisega, sest et muuhulgas nõuab Euroopa ühiskond põllumajanduselt just seda, me räägime sellest ühes teises sessioonis, et lood-, ilmselt meid, te ei taha minu käest kuulda seda, miks hetkeettepanek ei ole nii eesmärgistatud, kui ma sooviksin, et ta oleks. ja minu arvates peaksime me äh, praegusel juhul äh, need maksed, mis on seotud avalike hüvede tootmisega, nende eesmärgiks peaks olema kompenseerida lisakulud ning konkurentsivõime vähenemine äh, mis tasakaalustaks äh, nii, et äh, see, mida peab äh, tegema avalike hüvede tootmiseks, ei teeks, ei tekitaks selliseid probleeme, nagu ta hetkel põllumajandustootjatele tekitab. minu arvates peaks aja jooksul järk-järgult osa vahendeid suunama eemale otsemaksetest ja viima selle instrumentidele, mis võimaldavad põllumajandustootjatel teha mida iganes on vaja teha selleks, et nende konkurentsivõime kasvaks. see tähendab seda, et kahekümne aasta pärast ei peaks me rääkima sellest, mida me teeme nende otsemaksetega, mis aja jooksul on üha vähenenud. lõpetan siin ning äh, jätan Hervele keerulisemad küsimused vastata. aitäh üritan äh, ja täiendada neid vastuseid, mis juba anti. energeetika küsimus, äh, tahtsin öelda seda, et äh, maakera tootmise välja, toitmise väljakutse on midagi sellist, mida me peame vaatama kõigi teiste väljakutsete valguses, energeetika väljakutse, keskkonna väljakutse ning ka see väljakutse, mis tuleneb ebavõrdsusest ja kui me vaatame äh, mõningaid poliitikaid, näiteks biokütuste toetamise poliitikat, äh, võrreldes äh, millegagi, mis on arendatud välja selleks, et turu on, turg on olemas selle jaoks, esimese põlvkonna biokütused ei ole osutunud selleks võlulahenduseks. kaugel sellest, aga me peame jätkama tööd Äh, teiste energiaallikate leidmisele, ilma et sellel oleks mõju toidu tootmisele, nii et see nõuab teadus-arendustöid ja nii edasi. teine punkt, mis puudutab tootlikkuse piiranguid ja piire, siis ma arvan, et see on seotud paljude teie küsimustega, ma arvan, et Euroopas üldiselt on peamiseks probleemiks see, et rohkem kui nelikümmend aastat oleme me Äh, rakendanud teatud põllumajandustootmise mudelit, see on töötanud väga hästi, suurepärane on see olnud Euroopas, aga äh, on valitud äh, tegelikult, tegeldud selektsiooniga, et suuremad seemned välja valida, nisu puhul oleme vaadanud selliseid asju nagu taimede kõrgus, parim äh, väetise tootmine ja nii edasi, nii et kogu süsteem on tegelikult äh, väga terviklik. aga probleem on see, et keskkonnale olid teatud negatiivsed mõjud ning nüüd me peame otsima teisi süsteeme, mis on tunduvalt mitmekesisemad ning paremini sobituvad ka kohalike tingimustega, peame paremini ära kasutama kohalikke vahendeid. üks äh, kõige olulisemaid valdkondi on taimetervishoid. me kasutame vähem pestitsiide ning äh, vaatame rohkem integreeritud tootmist ja integreeritud kaitset. see on ka põhjus, miks on niivõrd oluline see innovatsioonipartnerlus äh, põllumajandustootjate teadus-arendusorganisatsioonide vahel avaliku sektori vahel, eh, see peab saama prioriteediks, me peame säilitama tootlikkuse ja samal ajal äh, austades ka keskkonda. tõsi on, et äh, see ei saa olema lihtne, me, see nõuab, et asjad muutuksid mitmekesisemaks äh,. ja milliseid lahendusi me siis suudame leida, ma arvan, et pikas perspektiivis on meil parem ülevaade sellest, milliseid teenuseid meil on vaja. selle leidmiseks on äh, kaks varianti. Äh, kas eelarve tasandil, kus me teeme meetmeid, võttes arvesse põllumajandussektori vajadusi või siis äh, kasutame selleks teisi vahendeid, näiteks turud keskkonnateenuste jaoks, nagu me oleme teinud juba mitmetes tsoonides Äh, see on hetkel väga äh, lokaliseeritud, aga me peame minu arvates minema siit kaugemale, et nendest poliitika piirangutest, äh, et need ületada. ja minu arust me olemegi siin siiamaani olnud ei, liiga ettevaatlikult suhtunud sellesse vastumeelselt. ja see puudutab ka konkurentsivõime küsimusi põllumehe konkurentsivõime tähendab seda, et ta elab ära oma põllumajandustegevusest ja sama puudutab ka tema naabreid ja nii edasi. see ei tähenda seda, et äh, nad äh, toodaksid äh, kõige suuremal hulga piimaliitreid või nisukilosid. et see läheb kaugemale põllumajandusest kõige rangemas mõttes. me võime seda teha kas vaadates kulude vähendamist või siis äh, seda sissetulekut, mis tootmisest äh, tuleneb ja ma arvan, et siin valdkonnas on veel palju, päris palju teha. mis puudutab maakasutuse ajalugu Euroopas, rääkisite, et äh, on äh, selge suhe siin näha, et toetused olid teatud piirkondades väiksed, mistõttu on loobutud maa põllumajanduslikust kasutamisest. ma ei ole päris kindel, kas selline side on tegelikult olemas siin on kaks erinevat eh, fenomeni, kas eh, maa jäetakse maha, sest et see ei ole piisavalt tootlik või eh, on nõudlus teistsuguse maakasutuse jaoks ja see on erinev eri riikides ja mitte toetused ei ole need, mis muudavad selle maa konkurentsivõimeliseks põllumajandusliku kasutamise jaoks võrreldes teiste kasutustega lood-, ilm-, ilmselgelt äh, teatud liikmesriikides on siin suuremad probleemid kui teistes, aga ma arvan, et see puudutab rohkem omandiõiguse küsimust, äh, maapoliitikat ja see on ka kõige äh, parem moodus, kuidas selle küsimusega tegeleda. rääkisime siin kala Äh, söödana kasutamisest, ületootmisest, raiskamisest. see statistika FAO poolt on ametlik, sest et see on nende veebileheküljel olemas. see on ametlik sellepärast, et nende äh, äh, personal ka tsiteerib seda, aga iseenesest ta väga palju ei tähenda. ehk siis ma arvan, et Äh, mõte on siin selles, et mida vähem läheb raisku, seda vähem on tegelikult vaja tootmist suurendada. nii et kui me kasutame neid erinevaid hoobasid kõige paremini, siis äh, see on ka kõige parem moodus, kuidas edasi liikuda. Äh, me võime siin küll mõelda, mõelda, et kuhu me tahame, et maailma jõuaks, aga me peame samas mõtlema ka sellele, kuidas oleks võimalik raiskamist vähendada. teame, kuivõrd keerukas on neid praktikasse rakendada ja siin on teatud ohvrid, mida eurooplased tegelikult teha ei soovi, näiteks üks näide Ühendkuningriigist. seal pingutatakse selle nimel, et vähendada toidu raiskamist. viimase kahe aasta jooksul on raiskamine vähenenud umbes kümme protsenti. nii et jah, see on ju edukas, aga kui me vaatame siis, et kust see vähenemine tuleb, siis äh, Äh, siin on avalik pingutus äh, ja näiteks pingutused, mis on seotud laste harimisega ja nii edasi, aga enamik äh, sellest tuleneb majanduskriisist ja sellest, et inimesed teenivad vähem. nii et me peame siin oma ambitsioonides jääma tagasihoidlikuks ning vaatama kõiki võimalikke parameetreid, mis sellega seotud on. suur aitäh! suur aitäh teile, Giovanni Anania ja Hev Kümar. suur aitäh teile teie sõnavõttude ja vastuste eest, nüüd me oleme jõudnud äh, ühele poole esimese äh, teemavooruga. nüüd annaksin sõna proua Anett Freibauerile, äh, kes esindab Heinrich von Thüneni instituuti, mis on Põllumajandusliku Kliimauuringute Instituut Saksamaal ja pärast teda saab sõna professor Alan Buckwell Äh, kes äh, tuleb Londoni Imperial College'ist me hakkame arutama nüüd äh, meie tänase pealelõuna teist teemat, nimelt Euroopa Liidu põllumajanduse jätkusuutlik areng. nagu tavaks on saanud, siis ma palun kõnelejatel piirduda kümneminutilise sõnavõtuga ja pärast seda toimub meil samasugune küsimuste-vastuste voor nagu esimesegi teemavooru puhul tere kõigile ka minu poolt. nüüd on mul järgneva kümne minuti jooksul äh, suur väljakutse, ma pean olema konkreetne, tulla välja lahendustega ning äh, ma pean panema paari keskkonna ja tootlikkuse. Äh, ma räägin keskkonna perspektiivist ja sellega seonduvalt analüüsin ka ÜPP reformi kõigepealt, millised on väljakutsed, mis meie ees seisavad? me eh, peame vaatama aastat kaks tuhat kakskümmend, aga ka sellest kaugemale ja eh, põllumajandusuuringute eh, komisjon viis hiljuti läbi uuringu ja sellega seoses sai selgeks, et väljakutsed, eriti mis puudutab keskkonnaalaseid väljakutseid, äh, siis need on sellised, äh, mis on tugevamad või suuremad, kui me arvasime mõned aastad tagasi neid olevat. Mm, äh, bioloogiline mitmekesisus väheneb ning kliimamuutus toimub äh, pidevalt ja nüüd see kahe kraadi eesmärgi, eesmärk on põhimõtteliselt muutunud teostatamatuks, mis tähendab seda, et meie väljakutse on veelgi suuremaks muutunud muudatuste kiirus samas suureneb ka, see tähendab seda, et meie reageerimisaeg väheneb. Euroopa süsteemi väljakutseks on äh, Äh, teha kõik selleks, et äh, avalike hüvede tootmine äh, võtaks arvesse jätkusuutlikkuse aspekti bioloogilise mitmekesisuse äh, kadu, äh, ressursside piirangud, äh, kõik see tähendab seda, et radikaalsed muutused toidu tarbimisahelas ja tootmisahelas on olulised selleks, et me saavutaksime oma eesmärk, mis puudutavad kliimamuutuse vastast võitlust, samal ajal tagades avalike hüvede ja kaupade kodanikele pakkumise siin tulevad mängu õhukvaliteet ja pinnase kvaliteet ja vee kvaliteet. Äh, maailmas, kus risk ja ebastabiilsus järjest suureneb, on ääretult oluline, et Euroopa põllumajanduslik toittootmine oleks äh, vastupidav ja see tähendab seda, et see süsteem ise peab olema vastupidav äh, ja me ei saa siin rääkida ainult riskijuhtimisest ja kindlustusest mis siis ÜPP reformis on ette nähtud? siin ettevalmistused ÜPP reformis on olnud positiivsed, väljakutsed on selgelt välja toodud, aga kahjuks praegune reformi ettepanek ei sisalda mõnda väga olulist elementi. eriti Äh, tegemist on selge visiooniga äh, maailma, maa, maapiirkondade arenguks äh, ja põllumajanduse arenguks aastaks kaks tuhat kakskümmend. küsimus on selles, kus me tahame olla aastal kaks tuhat kakskümmend. see tähendab seda, et meil on vaja mõõdetavaid eesmärke selleks, et näha, kas neid eesmärke on võimalik täita või mitte ning see kõik peab olema ambitsioonikas, kui me meie ees seisvaid väljakutseid arvesse võtame. puudu on ka äh, poliitikast ja eelarvevahenditest äh, selleks, et meie poliitika oleks tõhus äh, avalike hüvede äh, tagamisel. selle juurde ma jõuan kohe. ja viimane asi, meil on suur hulk mm, dokumente, direktiivide ettepanekuid ja nii edasi. Nad sisaldavad häid võimalusi, aga Nad võimaldavad liikmesriikidel käituda tulevikus samamoodi nagu minevikus ja siinkohal oleks vaja proaktiivsemat tegevust selleks, et üleminekuks stiimul anda, selleks, et me liiguksime jätkusuutlikkuse suunal, saaks paljugi ära teha. see tähendab seda, et me peame head elemendid selgelt välja ütlema, mida tegelikult ka kasutatakse. niisiis, milliseid käegakatsutavaid eesmärke me saaksime kaks tuhat kakskümmend aastaks saavutada? ma ei räägi siin sellest, mida me oleme teinud minevikus. Äh, ma tahan äh, silmas pidada siin eelkõige äh, eesmärgipäraseid ähm, tegevusi avalike hüvide tagamiseks ressursitõhusus tähendab seda, et me peame energiat tõhusamalt ära kasutama, me peame mm, kasutama tõhusamalt ära väetisi, mitte ainult sünteetilisi väetisi, vaid ka muid. ja äh, Mm, arvestuste kohaselt miinus kümme kuni miinus kolmkümmend protsenti vähem äh, lämmastikväetiste äh, kaitset ei, äh, kasutamist ei mõjuta tootlikkust negatiivselt. pinnase poliitika on samamoodi väga oluline selleks, et kaitsta pinnast erosiooni eest siinkohal on võimalik eesmärke saavutada selleks, et äh, hoida ära bioloogilise mitmekesisuse kadu. ja bioloogilise mitmekesisuse äh, kao vähendamine tähendab põhimõtteliselt äh, kasvuhoonegaaside vähendamist metsandus- ja põllumajandustööstusest kuni kakskümmend protsenti aastaks kaks tuhat kakskümmend võrreldes kahe tuhande viienda aasta näitudega ja see on tegelikult saavutatav liigume nüüd edasi üksikasjade juurde eh, ja räägime reformist lähemalt. minu jaoks eh, on esimene sammas eh, põhimõtteliselt samasugune käitumisviis, nagu me varem oleme mm, käitunud kahjuks see rohelisemaks muutmine ei kujuta endast ambitsioonikaid lahendusi äh, ja seetõttu on küsitav see, kas me tõesti suudame luua eh, lisaavalikke hüvesid siin või mitte. me ei ole näinud siin eh, kvantitatiivset saavutust, eh, näiteks Saksamaa puhul ei ole me näinud mingisuguseid muudatusi teise samba poliitikatesse, mis on olnud tingitud sellest rohelisemaks muutmisest kliimamuutus, äh, sellega väga ei tegeleta, sellepärast et siin tuleb mängu ressursitõhusus. on häid elemente, nagu näiteks rohumaade säilitamine, aga siin on mitmeid lünki, millega tuleb tegeleda, näiteks mis juhtub siis, kui maa omandisuhe muutub, kas siis on võimalik jälle see rohumaa üles kaevata või mitte äh, siin on võimalusi siis sellest rohelisemaks muut-, käitumise poliitikast kõrvale hoiduda. Ehm, lisaks ehm, me peame eh, tõeliselt väärtuslikke piirkondi kaitsma selleks, et bioloogilist mitmekesisust eh, säilitada ja kaitsta üleüldiselt on häid elemente küll olemas juba, aga need ei ole piisavalt ambitsioonikad praegusel hetkel. me võime mõelda lisamiinimumstandardite kehtestamisele, mis toetaksid äh, kliimamuutuse vastaselt võitlust, äh, bioloogilise äh, mitmekesisuse edendamist ja veekvaliteedi tagamist, näiteks fosfori vähendamine, lämmastikväetiste vähendamine ja kliimamuutust silmas Mm, pidades äh, on kindlasti oluline drenaaži küsimus ja selle piiramine. Äh, seda saaks teha teise samba raames. aga võib-olla saab seda ka siia rohelisemaks muutumise poliitikasse sisse tuua iga regioon on äh, aga erinev ning need kulud, mis nende meetmetega kaasnevad, on samamoodi erinevad tasakaal kulude ja nii-öelda tulude vahel on midagi, mida ei ole võimalik saavutada praeguste otsemaksete süsteemi abil, kui me räägime rohelisemaks muutumisest. eesmärk on vähendada otsemakseid järk-järgult eh, selleks, eh, et viia raha ja rahalised vahendid eh, eesmärgipärastemasse meetmetesse. teises sambas on samamoodi palju häid põhimõtteid, aga siiamaani on samas äh, olukord e-, endine, äh, me räägime siin kahekümne viiest protsendist kogu eelarvest, äh, teine sammas on olnud kasulik bioloogilise mitmekesisuse kaitsele ja vee kvaliteedi säilitamisele, aga sellega on kaasnenud ka suur bürokraatia koormus ning see ei ole suutnud pidurdada negatiivseid arenguid bioloogilise mitmekesisuse kaos ja vee kvaliteedi muutumises Äh, sageli ei äh, ole planeerimistegevuses äh, ühtsust ja erinevate poliitikate sidumises ka ühtsust riiklikud prioriteedid on midagi, mille abil on võimalik teises sammas midagi ära saavutada, lisaks sellele strateegiakavad ja rakendamine on olulised. Eest-, märgid, keskkonnaeesmärgid just teises sambas on midagi, eh, mille puhul on ääretult oluline, et liikmesriigid just need meetmed vastu võtaksid. kui vaadata kahte kriitilist asja, eh, kliimamuutus ja bioloogiline mitmekesisus, siis kliimamuutusest rääkides kahjuks eh, need meetmed, mis on eraldatud, on valed meetmed. praegusel hetkel on meil olnud piirkonnapõhised meetmed ja siin on ka teatud piirangud, aga see ei ole valdkond, kus äh, peaks tegelema selliste asjadega. Äh, näiteks äh, kliimamuutuse vastane võitlus, meil ei ole siin valdkonnas mõõdetavaid eesmärke või mõõdetavaid tulemusi kliimamuutuste vallas. ja siin tuleb siis eelarvevahendid ümber vaadata, kui me tahame kliimamuutuse vastaseid eesmärke saavutada lisaks on veel meetmed, mis puudutavad teadmussiiret, sotsiaalset innovatiivsust, Äh, toidu tarbimist, äh, kliimamuutusega kohanemist äh, ja nii edasi. ainult need meetmed, mis tegelevad kasvuhoonegaasidega ja mis aitavad neid vähendada, on siin kasulikud ja ma arvan, et Euroopa Liidu poolne panus võiks olla siin suur. mis puudutab nüüd ökosüsteeme, siis kahju on sellest, et uue reformi puhul on kaasfinantseerimismäära vähendatud, mina pooldan ähm, praeguse eelarve äh, säilitamist äh, ja ma tahaksin, et äh, kaasfinantseerimine oleks suurem mm, nende valdkondade puhul, kus omafinantseeringut kokku ei suudeta saada ja nüüd ma jõuan äh, järelduste juurde esimene järeldus äh, praegusele reformi ettepanekule on selline, et äh, riskid suurenevad pidevalt äh, Durbani otsuse valguses on kahe prot-, kahe kraadi eesmärgi täitmine ebatõenäoline. see, mida me oleme näinud, on üsna hea algus aga eh, praegune reform ei ole pisut ambitsioonikas selleks, et Euroopa Liidu põllumajandussektor pehmelt saaks maanduda praegustel ebaselgetel, ebakindlatel aegadel. ma olen näidanud, et eh, rohelisemaks muutumise vallas saab rohkemat ära teha, eh, saaks tagada keskkonnaeesmärkidele ja meetmetele suurema kaasrahastamise kuna kõike ei ole praeguse reformiga võimalik lahendada, siis ma arvan, et äh, tulevikuks ettevalmistamine on samamoodi väga kriitilise tähtsusega. me peame juba praegu selged äh, mõõdetavad eesmärgid äh, panema paika põllumajandusvaldkonnas ajaks alates aastast kaks tuhat kakskümmend või pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, siis me peab olema rohkem eesmärgipäraseid eesmärke meil peavad olema meetmed, mida ei koormaks äh, bürokraatia. meil peab olema raamistik, mis on tõesti proaktiivne selleks, et innovatsioon saaks äh, toimida koha peal, aitäh. Merci beaucoup, madame Freibauer. Maintenant c'est le professeur suur tänu, proua Feibauer, järgmisena saab sõna professor Bakul. tänan, esimees. ja ma tänan ka eesistujariigi komisjoni ja parlamendi põllumajanduskomisjoni võimaluse eest osaleda tänasel arutelul arvestades seda, mis on juba öeldud, tahaksin mina rohkem keskenduda selle teemapaneelis, mis on pühendatud Euroopa Liidu põllumajanduse jätkusuutliku arengule ja komisjoni ettepanekule ja nendele võimalustele, mis meil on eh, nende ettepanekute parandamiseks ja täiustamiseks tundub, et komisjon on ÜPP reformiks välja pakkunud kolm valikuvõimalust ja on toimunud väga põhjalikud konsultatsioonid Euroopa avalikkusega kahe tuhande kümnendal aastal Äh, valikuvõimalus üks, äh, toetuste ümberjaotamine on absoluutselt hädavajalik, poliitiliselt hädavajalik muutus, et paremini ÜPP toetusi ümber jagada, kuid see tegelikult ei aita ÜPP struktuuri õiges suunas edasi arendada, see on vajalik, kuid see ei too kaasa vajalikke muudatusi äh, Äh, kolmas valikuvõimalus radikaalseks reformiks, see on ainuke radikaalne reformivõimalus, mida Euroopas on mainitud, tähendas tegelikult äh, loobuda otsemaksetest ja esimese samba toetustest ja tundub, et ÜPP arutelude käigus sellele kolmandale valikuvõimalusele erilist suurt tähelepanu ei pööratud ja enamik liikmesriike ning sidusrühmi lükkusid selle tagasi äh, ja seetõttu ma ei taha kritiseerida komisjoni, küll leiti, et teine valikuvõimalus oli ainuke võimalus edasi minna see kahesambalise ÜPP suunas. on seda küll kritiseeritud, et see ei ole piisavalt ambitsioonikas, aga kuidas seda täiustada? Äh, ilma integratsioonita äh, ma tooksin välja kolm teemat ma ei räägi enam ümberjaotamisest, teiseks teemaks on roheliseks muutmise teema ja sellele ma pühendan järgmised üheksa minutit ja kolmas teema on äh, äh toetuste parem sihtsuunitlus, mida ma nimetan viie variatsiooni vahel äh, Need talunikud, kes ei ole piisavalt aktiivsed, saavad suuri toetusi, noortalunikud, väiketalunikud ja nii edasi. ja need, kes ehm, tegelevad põllumajandusega marginaalsetes piirkondades, need on olulised teemad, millega tuleb tegeleda reformi käigus, kuid need ei kujuta ennast olulist struktuurilist muutust ÜPP jaoks. seetõttu ehm, ÜPP peamiseks struktuuriliseks muutuseks eh, jääb meie jaoks ainult see roheliseks muutmine ja kui me seda äh, ära ei kasuta, siis me kaotame ka võimaluse reformida kappi. kui me räägime maaelu arengust, äh, siis on toodud välja jõuliseid eesmärke bioloogilise mitmekesisuse tõhustamiseks, vee ja kliima kaetmiseks, kuid detaile on väga vähe ja oht on selles, et kõik need reformid taanduvad sellele, mida lepitakse kokku eelarves olles ja teine sammas äh, on ohustatud selle eelarvedebatiga. kui keskendutakse roheliseks muutumises, öeldakse, meil ei ole vaja teist sammast ja öeldakse, et meil on vähem äh, vahendeid vaja selleks ja see oleks suur viga. me peame valvsad olema. ÜPP e ei saa juurde rohkem rahalisi vahendeid, kui tal praegu on. Äh, nii palju, kui tal praegu on, jääb ka tulevikus, kui me räägime rahast ja seetõttu meil peaks olema häid ideid, et kaitsta, arvestades juba neid rahalisi vahendeid, mis meil e-, Euroopa põllumajanduse jaoks on. on väga palju äh, häid põhjuseid, miks ÜPP peaks roheliseks muutuma, kuid on palju talunikke Euroopas, ütlevad, et Euroopas on põllumajandus piisavalt roheline, rohkem ei ole vaja. ja samas me kuulsime, mida ütles Anett Äh, kes tutvustas tugevat empiirilist argumenti Euroopa keskkond, mulla olukord, erosioon, bioloogia mitmeheisus, kasvuhoonegaasid ja kõik need aspektid näitavad seda Euroopas maakasutus ei ole hästi korraldatud ja meie oluline kapital väheneb, vähemalt statistilised andmed näitavad seda. Euroopa peamine poliitika äh, Äh, peaks keskenduma just selle maa paremale kasutusele, selleks et muuta ka Euroopa keskkond rohelisemaks, et tagada jätkusuutlikum kasutus meie kriitilise ressursi puhul, meie põllumajandusmaa puhul. Äh, ökosüsteemi lähenemine, äh, mida on arendatud teadlaste poolt viimase aastakümne jooksul, on näidanud, et on väga palju ka äh, mitteturule suunatud teenuseid, mida pakuvad talunikud ja metsakasvatajad ja nendel kuulub enamikes liikmesriikides väga suur osa. ja seetõttu, kui puuduvad meil kollektiivsed meetmed nende teenuste osutamiseks, siis me ei peaks olema sugugi šokeeritud, et meie looduskapital pidevalt väheneb. kui me räägime äh, ÜPP roheliseks muutmisest, siis minu arvates nii keskkonna äh, Äh, organisatsioonid, valitsusvälised ja valitsusorganisatsioonid suhtuvad sellesse tõsiselt, kuid nad ei ole veendunud, et need, kes praegu ÜPP-st kasu saavad, suhtuvad sellesse tõsiselt. ja minu arvates see on reformi üks äh, nurgakivisid. kuidas tuleks siis ÜPP rohelisemaks muuta? arvestades seda, kuidas me oleme viimase kahekümne aasta jooksul ÜPP-d roheliseks muutnud, sest see ei ole sugugi uus teema, me oleme meie arvates juba kaks aastakümmet rääkinud seda, et seda tuleb teha läbi teise samba, et oleks äh, regionaalselt määratletud vabatahtlikul lepingute alusel sõlmitud mitmeaastased kaasfinantseeritud, hinnatud ja seiratud mm, meetmed see oli agrokeskkonnameede pluss see, mida me rääkisime äh, ähm, halvemas äh, loodusolukorras olevast piirkondadest, me räägime nüüd kõrg-, loodusväärtusega piirkondadest ja kahjuks teine sammas ei ole olnud väga edukas, seda on nimetatud liiga keeruliseks ja liiga bürokraatlikuks ja seda ta ka on. Eh, see nõuab ka kaasfinantseerimist ja väga paljudel liikmesriikidel puuduvad selleks vaja võimalused ja tulevikus vähenevad need võimalused veelgi kaasfinantseerimine on olnud ka takistuseks ÜPP reformimisel, sest liikmesriikide soov eraldada vahendeid pidevalt väheneb üheksakümnenda aastate lõpu struktuurid ja kuni Tšolose ettepanekule eh, nägid ette teise samba pidevat laiendamist. tundub, et see strateegia on nüüd liiva jooksnud, sest äh, Euroopas seda enam heaks ei kiideta, kuna sellega kaasneb kaasfinantseerimine, seetõttu räägitakse nüüd esimese samba roheliseks muutmisest. mida tähendab nüüd esimese samba roheliseks muutmine? see tähendab seda, et me peame välja tooma lihtsad, üldised, mittelepingulised iga-aastased meetmed. sõnades kõlab hästi, selline põllumajanduspraktika, mis on kliima ja keskkonna suhtes kasulik ja me peame nõudma, et kõik talunikud ja ma ütlen tõesti kõik eh, jõuaksid eh, keskkonna jätkusuutliku arengu õigele tasemele, kui võt-, võtavad üle taolised tavad. see tähendab ühiseid tingimusi Eh, et ei ole enam selliseid eh, eh, süüdistusi, et talunikel ei ole loodud võrdseid võimalusi kõikides piirkondades ja võib-olla pakub ka suuremat lihtsustamisvõimalust, kuid me peame esitama endale küsimuse, kas keskkonnakorraldus jälgib neid põhimõtteid? minu arust keskkonnakorraldus on teatud kohaga seotud, pikaajaline, konkreetne, seotud põllumajandussüsteemidega ja seetõttu peaks sellele laienema regionaalselt eh, määratletud sihipärane lähenemine. ja küsimus on nüüd selles, eh, kas me suudame esimest sammast rohelist muuta ja midagi saavutada. milline on see mastaap? mulle tundub, et selle reformi või piires on meil siiski võimalus veel, väike võimalus, et see muutub radikaalseks reformiks. kui me räägime sellest, et kolmkümmend protsenti ÜPP vahenditest eraldatakse sellesse roheliseks muutmise meetmetesse, siis keskkonnakaitse võib-olla seda usuks, arvaks, et see on jõuluking, vaid komisjon seda pakub välja, et see suurim osa äh, on suunatud sellele, et nii üldsus kui ka kodanikud ja talunikud mõistaksid, et see summa on mõeldud paremaks keskkonnakorralduseks kolmkümmend protsenti tähendab kaksteist koma viis miljardit aastas, mis on viis korda rohkem kui teise samba all agrokeskkonna kulutused. aga kui me räägime, et see on tõesti äh, võimalus paremaks reformiks, peaksime olema ettevaatlikud. kui me suurendame äh, roheliseks muutmiseks eraldatud vahendeid viiekordselt, siis tuleb silmas pidada ka seda, kuidas suhtutakse maakorraldusse ja maakasutusse. me oleme rääkinud nüüd võimalikest allikatest ja nüüd on võimalik kritiseerida teisi aspekte ja enamik talunike organisatsioone on toonud välja kõik need raskused ja neid raskusi on palju äh, äh, kasvatatav kultuuride mitmekesistamise eesmärk on äh, see äh, teha äh, lõpp pinnaerosioonile, mullaorgaanika vähenemisele, saastumisele. selleks on ette nähtud ka mitmesuguseid direktiive. kuid kultuuride mitmekesistamine tähendab seda, et meil on vaja ka külvikordade jaoks dünaamilist protsessi ning tuleb üle saada ka need äh, iga aasta tekkivatest raskustest ja võib ette näha, et selline külvikordade muutus hakkab sekkuma äh, talunike tavapärasesse põllumajandustavasse ja ma pean ütlema, et komisjoni mõjuhinnang nendele ettepanekutele on selline, et, et ei üritatud ka kvantitatiivselt selgitada selle ettepanekuga kaasnevaid keskkonnahüvesid ja see on häbiväärne, kuid need hüved ei ole eriti suured. teine meede on püsirohimaa, rohumaade kasutamine, kuid see on jällegi äh, äh selline eesmärk, äh, mis ei ole päris singel. me oleme Lääne-Euroopas viimastel aastakümnetel oma rohumaad üles kündnud ja seeläbi heitnud äh, keskkonda väga palju keskkonna, äh, kasvuhoonegaase kuid äh, mured seostuvad just sellega, kuid ma ei hakka nendel keskenduma. palju lugevam on nii-öelda ökofookusalad selleks, et suurendada bioloogilist mitmekesisust, luua vajalikud elupangad, siduda ökosüsteemid maastikuga ja nõuda seda kõikidelt talunikelt ning tagada vee, pinnase ja kliimaressursside kaitse äh, äh, äh, on olemas küll poliitiline arvnäitaja, seitse protsenti abukõlbulikust hektaritest, ei ole küll teaduslikult tõestatud, meil on vaja selgust selles osas ja mida kiiremini me selguse saame, seda parem, sest me saa-, seame ohtu välja kujunenud põllumajandustavad. ja minu arvates, kui me räägime nendest ökofookusaladest ja roheliseks muutmise meetme edukusest, siis see on mõelda, kas meil on piisavalt julgust, et minna tagasi Albert Essi äh, raporti juurde, kes ütles jah, roheliseks muutmiseks äh, sambas üks, kuid selleks on vaja ka teist sammast roheliseks muuta ning eraldada vajalikud ressursid. mulle tundub, et see on ikka veel päevakorras. komisjon oma nõnda-öelda rohelise meetmete seas äh, Äh, peab mahepõllundajus võrdväärseks kohustusliku roheliseks muutmisega. see on fantastiline, see tähendab, need talunikud, kes on seotud agrokeskkonna kavadega, võiksid põhimõtteliselt olla peetud äh,, olla arvatud nende kohustusliku roheliseks muutmise meetme osalisteks. kuid selleks on meil vaja täiendavaid kontrollimeetmeid esimesel sambal ja samas võimaldada nendel talunikel, kes osalevad need agrokeskkonnakavades, ka saada kasu nendest ja need, kes ei osale selles, peavad eh, üle võtma kohustuslikud eh, keskkonnameetmed. minu arvates on see võimalus äh, Äh, edasi liikuda äh, ning tehtud ettepanekuid oluliselt täiustada. Äh, mu aeg sai otsa, on väga palju muid arutelusid sellel teemal, kuidas neid ettepanekuid paremaks muuta ja neid muuta niimoodi, et see oleks tõesti evolutsiooniline samm ÜPP arengus. suur aitäh, härra professor Bakvel järgmiseks küsimused. härra Pove, palun. jah, kuulasin kahte presentatsiooni suure huviga ja mul on kaks küsimust. kumbki ettekanne ei rääkinud keskkonnast ja ÜPP mõjudest äh, ja see on oluline küsimus, mis puudutab seakasvatajaid, kanakasvatajaid ja nii edasi, sest see tähendab, et äh, tervetel regioonidel võib olla tohutud lämmastiku äh, kontsentratsioonid, millega tegeleda ja nii edasi, me peame sellega tegelema ja tundub, et ÜPP ei sea küsimuse alla sellist mudelit, äh, mis puudutab loomakasvatust sellest tahaksin, et räägiksite. teine küsimus, te rääkisite siin roheliseks muutmisest, siin on küsimus, mida pole minu arvates arustatud ja mis on tõeline probleem. täna nähakse esimest sammast kui midagi, mis on kui sissetulekutoetuse mudel põllumajandustootjate jaoks nii et see roheliseks muutmise tõhusus, kas see ei oleks parem, kui tootjatel oleks äh, sissetulekuallikud, mis on seotud nende toodete turustamisega, sest et hetkel on meil selline moondunud olukord. Äh, toormaterjalide hinnad on madalad ja siis on toetus, mis on alati seotud sissetulekutega. ja kuni me oleme selles mudelis kinni, ei saa me tegelikult liikuda ka tõhusa roheliseks muutmise suunas ja kumbki debattidest täna seda puudutanud ei ole, see, et sissetulekud on seotud äh, toodete müügiga, viiks ehk parema mudelini ning tunduvalt selgema lahenduseni, mis puudutab põllumajandustootjate toetamist, eriti roheliseks muutmise valdkonnas. härra Laion, palun. seda ma kartsin. aitäh, tahaksin tänada mõlemad kõnelejad suurepärase presentatsiooni eest Äh, ma arvan, et mõlemad äh, neist äh, tegelesid selle väljakutsega, et kui esimese samba roheliseks muutmine säilib, siis peame me tegema ta tõhusamaks eesmärkide saavutamisel. kõige olulisem nendest on uus jätkusuutlik põllumajandusmudel, mis vajab väljaarendamist. vaadates esimest ettekannet, mis minu arvates oli väga hea, siis mulle tundus, et et äh, jätkusuutlikkuse tõsiseltvõtmine esimeses sambas, äh, siin vastus ühele teie küsimustele on see, et nutrientide haldamine äh, peaks olema üks nendest ja väetiste haldamine peaks olema üks nendest teemadest, mida tuleb tõsiselt vaadata. seda kasutatakse Ühendkuningriigis äh, tihedalt, aga kas me peaksime äh, siduma selle äh, tootjatega, et saavutada suuremat vahendite kasutamise tõhusust ja nii edasi, et see võiks olla üks võtmetest, millega tagada, et rohelised meetmed töötavad korralikult. Merci, monsieur Laillon, monsieur Agnew, s'il vous plaît aitäh, härra Anju, palun. suur aitäh. minu küsimused on suunatud proua Fiberile. Äh, miks te mind äh, nii väga hirmutate? ütlete, et äh, põllumeestena saame me kliimat ins-, in, mõjutada poliitiliste muudatustega, mida viiakse sisse siin kojas. kliima on äh, muutunud, tõesti, meil on viimastel aastatel olnud palju äh, külmemad talved, viimane talv oli lausa nii külm, et umbes veerand suhkrupee-, Briti suhkrupeedu, peedi saagist äh, sattus ohtu. see on kõige suurem probleem, mis kliima meile tekitanud on, mida me siis põllumajandustootjatena teha saame, eeldades, et me ei saa ilma kontrollida selleks, et need talved ei oleks meile nii karmid. teine asi, mis mind hirmutas oli see slaid, mis teil oli ekraanil, mis puudutas lämmastikku. Te ütlete, et me raiskame kümme kuni kolmkümmend protsenti sellest lämmastikust, mida me kasutame, ma seaksin selle tõsiselt küsimuse alla, mina olen põllumees nagu paljud teised ja me kasutame seda nõu, eh, mis meile antakse selle kohta, palju lämmastikku kasutada ja me oleme sellega äärmiselt ettevaatlikud, kui me vähendame seda selle kahekümne protsendi võrra, mida te välja pakkusite, siis väheneb saagikus ning sellel on kindlasti tugev mõju ka taimetootmisele aitäh, proua Mikines, palun. aitäh. küsimusi on nii palju, aga ma üritan teha lühidalt. mulle tekitas muret härra Pakuel, kes ütles, et et on oht, et me hakkame julgustama kahjulikke põllumajanduspraktikaid ja tahaksin, et te konkreetselt ütleksite, millised meetmed teie arvates seda kaasa toovad. teiseks, kas te olete nõus, et mahetootmine äh, Äh, ei peaks äh, reeglitele vastama, mis puudutab kriteeriume. osad ütleksid, et jätkusuutlikkuse seisukohalt ehk ei peaks seda tegema. minu kolleeg siin, Peeter Jaar, ma arvan, toetaks seda, me oleme arutanud seda küsimust, et äh, need, et võib-olla need põllumehed, kes on maaelu arenguskeemides osalised, saaksid samamoodi reeglitest vabaks kolmandaks, te olete Ühendkuningriigist eh, ja seetõttu ma arvan, et teie kommentaarid eelarve kohta on väga kohased ja te peaksite ehk veidi rohkem neid selgitama, sest me kõik äh, oleme lootusrikkad äh, nende arvude valguses, mis komisjonist on tulnud, aga samas oleme siiski mures, et hetkekliimas see niimoodi ei pruugi olla. üks asi on kindel, et rohkemat me ei saa äh, ja kas, kuidas saaks takistada, et eh, ebavajalikesse, ebapiisavatesse eelarvetesse viiakse nüüd tagantjärele sisse tohutud väljakutsed, mitte selle, mitte aga ei tehta niimoodi, et pannakse paika, mida on vaja ja siis leitakse eelarve nende katmiseks, aitäh. aitäh, härra Hitsinski, palun. suur aitäh kas te jagate minu arvamust? ÜPP reformis viidatakse kliimamuutustele, CO2 heitmetele, biomitmekesisusele, mis puudutab väikseid linde, liblikaid ja nii edasi, aga on üks oluline element, mida mainitud ei ole ja see puudutab maad ja vett. ja teine asi, räägime siin kogu aeg konkurentsivõimest, mis on tõhususe seisukohalt muidugi äärmiselt oluline, aga kas konkurentsivõime puudutab nüüd just äh, ident-, rohkemat äh, intensiivsust, me teame, et äh, silmas peetakse siin suuremat tootmist ja kui me räägime tootmise muudatustest, siis peetakse silmas peamiselt sissetulekut ja tulusid. kas me tegelikult saame enam rääkida Euroopa põllumajandusmudelist. Äh, sest me teame, et eesmärgiks on suurem intensiivsus ja innovatsioon põllumajanduses tähendab seda, et me liigume suurema intensiivsuse suunas või siis peaksime me liikuma suurema rohe, rohelise mõtlemise suunas, nii et äh, see ongi minu küsimus, et millises suunas me minema peaksime selleks, et me saaksime olla ülemaailmselt konkurentsivõimelisemad ja olla vastavuses suurenevate, suureneva nõudlusega toiduerale. aitäh, härra Lintšek, palun. aitäh. aitäh nende panuste ettekannete eest. tahaksin pöörata teie tähelepanu ühele punktile. räägime siin ÜPP reformist, roheliseks eh, muutmisest, eh, eh, esimesest sambast ja siin on volinik, nende eksperdid meile öelnud, et põllumajandustootjad ei peaks kartma, sest isegi täna on põllumajandustootjatel ähm, mitte põllumajanduslikku maad, nii et nad saavad taot-, taotleda nendele rohumaadele toetusi. nii et need mehhanismid eriti ei muutu, aga äh, põllumajandustootjatele tekib tohutu halduskoormus ning ka riigile tekib selline koormus nii et äh, tahaksin, et äh, me sellest räägiksime, sest ühest küljest äh, leiame me ehk lahenduse, mis satub põllumajandustootjate kriitika ohvriks, aga samas teisest küljest on eksperdid ja riigiametnikud, kes räägivad, kuivõrd ebatõhus see projekt tegelikult on. ja üks sõnasoovija on veel sealt saali tagaosast suur aitäh! tahaksin tervitada seda algatust ja debatti ning äh, austatud külalisi, kes on teinud ettekandeid nendel teemadel. tahaksin tõstatada mõningad küsimused, äh, millele ma otseselt küsimu-, vastust praegu ei oota. minu arvates on viga see, et põllumajandustootmisele on selline ühepoolne lähenemine, sest tulevikus äh, Äh, peab põllumajandustootmine tegelema mitmete aspektidega. Äh, toidu tarnekindlus, äh, toormaterjalid teatud valdkondades ja me ei suuda vältida seda, et neid kasutatakse ka energiasektoris. see on esimene aspekt. teine, kuidas me tegeleme nende asjadega selleks, et saab, saada suurem potentsiaal ja mis toimub tõusvate majandustega riikides, kus äh, kasutatakse uusi tehnoloogiaid, äh, äh, uusi vahendeid, innovatsioone, millel on kõrge, toovad kaasa kõrgema saagikuse ning tõhususe ning tulu ning konkurentsivõime. kolmas punkt, kuidas hallata keskkonnaallikaid? kas, mida me saame teha meetmetega, kas me saame kuidagi leevendada eh, kliimamuutuste mõjusid või kas need meetmed eh, eh, me, me peame sellised meetmed tarvitusele võtma, me, me rõhutame liiga palju kliimamuutusi, aga mitte neid mooduseid, kuidas nendega toime tulla. see ei puuduta mitte ainult kasvuhoonegaaside emissioone, vaid me peame looma ka selliseid liike ja taimi, mis on vastavuses uute kliimatingimustega ning on vastupidavamad. oluline on ka see, ette näha vabad fundamentaalvahendid põllumajandustootmise toetamiseks, me teame, et pinnasega on paljudes Euroopa piirkondades probleeme ning kindlasti ka igal pool maailmas Äh, huumuse äh, orgaaniline sisu pinnases. Äh, üks Euroopa suuremaid probleeme on hallata veevarusid ning ka nende kasutamist põllumajanduses, nii nagu see on aset leidmas Ida-Euroopas. ja, ja geneetiliste vahendite haldamine selleks, et lähitulevikus järgmises etapis saavutada progressi mida näitlikustab hästi Brasiilia. Need on küsimused, millele ma täna vastust ei eelda, aga ma arvan, et hea oleks nende asjade üle mõelda, selleks et teada, millised äh, lisameetmed oleksid tarvilikud lisaks hetke ÜPP meetmetele. minu arvates on teinud komisjon kõik endast võimalikku selleks, et äh, äh, saavutada need uued elemendid aastateks kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kakskümmend ning tahan tervitada seda, et finantsvahendid teadus-arendustööks ja innovatsiooniks äh, ning äh, äh, neid on silmas peetud ning üritatakse leida lahendusi keskkonnaprobleemidele. aitäh, härra Tavara, Rumeenia põllumajandusminister, aitäh selle viimase sõnavõtu eest. ja nüüd pöördume tagasi meie ettekandjate juurde, et nad saaksid vastata. Yeah, thank you for um,, for the suur aitäh nende väga paljude heade ja väljakutset pakkuvate küsimuste eest. ma püüan nad koondada kolme ossa selleks, et neile vastata. kõigepealt esimene rühm küsimusi puudutab esimest sammast ja seda, kas eh, talunikud eh, saavad praegu ilma midagi tootmata tulu. siinkohal ma ütleksin, et eh, teatud määral on meil vale arusaam sellest, eh, mida need esimese samba otsetoetused tähendavad või teevad. talunik, kes töötab ja harib maad, kes ei ole, mis ei ole ta enda maa Äh, saab neid toetusi ja need toetused ei jõua siis äh, talunikuni, vaid liiguvad talunikust kaugemale lõppude lõpuks. Äh, sellekohaseid näiteid on näiteks Saksamaalt, otsetoetuste roll ei ole alati väga selge. teine Äh, asi äh, intensiivistamine. Äh, keskkonnaküsimuste ja tootmise kokkuviimine ähm, kujutab endast tehnoloogialt teadmistele liikumist ja ressursside kasutamist tõhusamalt ja paremini Äh, tegemist on ökoloogilise intensiivistamisega ja just selline intensiivistamine on see, mida meil on äh, vaja. Äh, me peame kasvatama sama palju toitu vähemate ressurssidega. sellel on veel üks lisandväärtus, nimelt see vähendab sõltuvust Äh, hinnamuutustest, äh, vähestest ressurssidest, see vähendab teatud määral ka kliimamuutust. põllumajandussektor, äh, sõltuvalt sellest, mida sinna sisse lugeda, kas võtta sinna ainult tootmine või toidu töötlemine ka, on vastutav kümne kuni kahekümne viie protsendi Euroopa heitmete eest. ja viimaseks Äh, piirkondlikud ähm, keskused või sellised kohad, kus äh, teatud äh, piirkondades ja farmides on teatud ähm, toitained või teatud ained. osaliselt on esma, esimese samba raames selle teemaga ka tegeletud mm, teatud määral tegevus käib ka regioonides selles vallas. minu arvates on päris suur potentsiaal eh, kasutamaks ära toitaine paremini, sest äh, need äh, toidained, äh, mis praegu on näiteks orgaanilistes väetistes või sõnnikus, neid ei loeta ametlikult väetiseks. ja kui oleks võimalik lämmastik, fosfor ja kaalium, mis tsüklis on äh, taimedesse suunata, siis äh, me saaksime mobiliseerida kümne kuni kolmekümne protsendise potentsiaali, mis praegu on kasutamata. sellega ma lõpetan, aitäh. suur aitäh, äh, esimees, ma vastaksin omalt poolt küsimustele äh, kolleeg Bovee küsis, kas ei oleks mitte parem, kui tootjad saaksid tulu sõltuvalt sellest, mida nad müüvad. jah, vastus on, et loomulikult see oleks suurepärane, kui nad seda saaksid teha. ja veelgi suurepärasem oleks see, kui tarbijad näitaksid üles valmidust osta äh, tooteid, äh, millel on kõrgemad keskkonnastandardid Äh, mahetootmine on klassikaline näide selle kohta, kus äh, tooted on eristatud väga osavalt ja turg on segmenteeritud äh, selleks, et veenda tarbijaid, et nad tõesti ostavad kõrgemate standarditega valmistatud kaupa. aga probleem on selles, et Ehm, see puudutab ainult väga väikest äh, osa tarbija kulutustest toidule ja me peaksime laiendama seda osa. Ehm, turustamine, osav turustamine on äh, väga oluline ja kui me seda teha ei suuda, siis see põhiprobleemi ei lahenda. põhiprobleem on selles, et äh, põllumajandusvaldkond on väga suur läbikukkumine turu aspekti silmas pidades. keskkonnateenused et Äh, ja nende klassifitseerimine äh, avalike hüvedena ei taga alati korrektset hinda ja seetõttu on meil vaja teatud sekkumist, äh, need on siis kas või see on siis kas avaliku sektoriga rahadega finantseeritud näiteks ÜPP raames või raha saadakse erasektorist äh, Ähm, kavadest, millele siin ka viidati, äh, mis on äh, veeteenuste valdkonnas, äh, süsiniku sekvesteerimises ja mujal, kus põhimõtteliselt tarbijad maksavad keskkonna aspektide eest ja täna pärastlõunal on kõikides äh, ettekannetes kõlanud see, et äh, ÜPP-l peab olema oluline roll nende teenuste eest maksmises, sellepärast et äh, turg seda ei taha teha. proua McInnes rääkis kahjulikest tavadest. tegelikult ei ole vaja Euroopa põllumajanduse keskkonnaindikaatorite kataloogi. Äh, indikaatori, osade indikaatorite puhul on äh, paranemist märgata ja see on hea, aga üleüldine pilt on äh, negatiivne, kasvuhoonegaaside tootmine, pinnase erosioon, vee kvaliteedi halvenemine, sellepärast on meil elupaikade direktiiv, sellepärast on meil vee kvaliteedi direktiiv, aga sellele vaatamata ei ole eesmärke saavutatud, ehkki seda oleks pidanud tegema. ei ole mõtet vaielda selle kõige üle, asjad on olemas, küsimus on selles, mida me nüüd peale hakkame ja kuidas tagada see, et talunikud saaksid äh, piisavalt tasu selle eest, nad, et nad austavad kõrgemaid äh, standardeid. kas äh, mahepõllumajandus võiks reeglitest kõrvale jääda? jah, mm, see on minu nõuanne uks on nüüd lahti lükatud mahepõllumajandusega seoses, kasutame ära seda loogikat selleks, et edasi liikuda. Need, kes tegutsevad põllumajandusvaldkonnas ja austavad keskkonna äh, aspekte, neid tuleks esile tõsta tegemist on väga olulise aspektiga, mida avalikkusele nii-öelda müüa. Eh, mitte midagi ei ole halba selleks, et maksta inimesele selleks, et nad jätkaksid heade tavadega. me peaksime tegelema nende inimestega, kes häid tavasid ei austa, me peaksime neid veenma üle kogu Euroopa neid kõrgemaid ja paremaid tavasid eh, järgima ja seda me selle reformiga teha tahamegi. ja see on seotud omakorda ka eelarve küsimusega, sellepärast et eh, kui te olete nõus minu argumendiga, et selle reformi puhul on oluliseks võtmesõnaks rohelisemaks muutmine ja kui selgub, et kõik äh, valitsusvälised ja valitsussektori äh, sellised organisatsioonid äh, on põhimõtteliselt tühjad, siis me ei ole mitte midagi saavutanud. ja ähm, ähm, ähm, ja seetõttu äh, ma arvan, et see valdkond on eelarvega täiesti otseselt seotud äh, ei ole mõtet vaielda siin selle üle, et ÜPP eelarve äh, ei ole piisav, rohkem nagunii saada ei ole võimalik, kahes esimeses ettekandes täna pärastlõunal juba öeldi et, et seitsmekümneprotsendine põhimakse õigustus on ebaselge, see on veel viisakalt väljendatud arvamus, see on tõesti ebaselge Ehm, eh, selle sajandi alguses eh, on hinnad vähenenud, aga need on nüüd eh, absorbe-, absorbeerunud ja nüüd on hinnad hakanud taas kord tõusma. see tähendab seda, et me peame oma loogika ümber vaatama ja seetõttu me peame tagama selle, et raha eest ka konkreetseid tulemusi saab. ja nüüd ma jõuan Äh, Poola äh, ühe sõnavõtja küsimuse juurde, nimelt kas me peaksime kinnitama talunikele seda, et äh, see, mida me palume teil teha roheliseks muutumise vallas, ei ole midagi keerulist, et te seda juba teete nagunii, selle asemel, et öelda, et me ei saa sellest reformist keskkonnakasu, see on väga delikaatne küsimus ja komisjon tegeleb sellega väga oslik, oskuslikult. ma tahaksin lõpetuseks öelda, et äh, võtmeks äh, siin reformi puhul on see, et kas me oleme äh, ÜPP-s suutnud õiges suunas liikuma lükata. praegusel hetkel on otsus veel langetamata, minu arvates on roheliseks muutumine õige viis. me võime oma eesmärgi saavutada õigesti, võime seda ka mitte teha ja halvasti lõpetada. me peame tegema kõik selleks omalt poolt, et me seda võimalikult hästi teeksime, aitäh. Bon, merci beaucoup, Amet Freewauer ja Alain Bakler. suur tänu mõlemale esinejale ja ma palun nüüd järgmistel esinejatel tulla ja võtta kohad sisse Katariina Zavalinska, äh, Poola Teaduste Akadeemia Maa- ja Põllumajandusarengu Instituudist ja härra Jesus Gonzalez Regidor Madridi ülikoolist kes äh, võtavad sõna meie kolmandal teemal äh, tasakaalustatud territoriaalne areng. Thank you very much. Uh, we structured suur tänu, me oleme oma paneeli diskussiooni üles ehitanud järgmiselt, mina keskendun äh, maapiirkondade tasakaalustatud arengu põhimõtetele ja juhtimisele, mis on olulised küsimused ja Jeesus räägib põhjalikumalt teistest aspektidest. mina keskendun neljale fundamentaalsele küsimusele, mida tähendab territoriaalne lähenemine maapiirkondade arengule, tähendab, anname selle mingi sisu, ärge jätkame selle tühjaks kooreks. ja mil määral on territoriaalne areng maapiirkondades Euroopas praegu tasakaalust väljas, kas see on tõsine probleem ja kui tõsine? kolmandaks, kuidas äh, tugevdada fookust põllumajandus- ja maaarengu poliitikatele ja viimasena, kuidas juhtida ja ellu viia tasakaalustatud territoriaalset arengut tegelikkuses. seega äh, territoriaalne lähenemine arengule tähendab seda, et äh, keskendutakse kohtadele ja mitte valdkondadele. see võib-olla tundub kummaline, kuid hoopis teistsugune lähenemine kui Ameerikas Äh, nende territoriaalne pime lähenemine tähendab seda, et inimesed liiguvad töö järel ja poliitika toetab äh, paljulubavaid sektoreid, kuid Euroopas tundub, et äh, poliitikameetmed peavad suun-, olema suunatud nendele kohtadele, kus inimesed juba asuvad ja toetama neid alasid. see on hoopis teistsugune lähenemine ja see asukohapõhine lähenemine äh, tähendab seda, et maapiirkondi käsitletakse nüüd funktsionaalsete piirkondadena. sellega tunnustatakse, et äh, see piirkond ei olegi pelgalt haldusüksus ja lähenetakse küsimustele holistiliselt, äh, mitte arvestades halduspiire. taoline areng tähendab seda, et aktiivselt tegutsevad ka kohalikud tegijad, et väga palju algatusi tuli altpoolt ülespoole, et kohalikud elanikud ja asutused on partnerid. taoline areng tähendab ka seda, et mobiliseeritakse ka kohapealne potentsiaal, inimesed, kapital, maa, selleks, et saavutada tasakaalustatud tööjõuturg ja hästi kasutada ning korraldada maakasutust. sest praegu on väga palju omavahel konkureerivaid jõudusid äh, maakasutuse osas, sellest mainiti ka varem, et põllumajandus nüüd konkureerib taastuvenergiate tootjatega maa pärast ja linnastumine äh, tegelikult äh, põhjustab maakasutuse elamuesituseks puhkepiirkondade loomiseks, turismipiirkondade loomiseks ja ma arvan, et ka maaelupoliitikal on teatud roll selles protsessis täita. seetõttu sihuke äh, kohapõhine lähenemine, see on igati paljulubav lähenemine, mis võimaldaks nendest tasakaalunihetest kiiremini üle saada. kuid millistest tasakaalunihetest me tegelikult räägime? Äh, kui te vaatate vasakpoolset joonist, siis on selgelt näha, Äh, võrreldes parempoolse joonisega. kuidas maapiirkonnad Euroopas praegu toimivad? millised on nende tulemused? ja siin on kaks indikaatorit, äh, mis eristavad hästi toimivaid maapiirkondi halvasti toimivatest. Äh, kõigepealt sõltuvus sektoritest. kahjuks Äh, need maapiirkonnad, mis äh, väga suurel määral sõltuvad põllumajandusest, on nõrgemad võrreldes nendega, kus on mitmekesisem tegevus äh, sektorite kaupa, teenuste kaupa, toimivad palju paremini. ja teine eraldusjoon hästi toimivate ja halvasti toimivate maapiirkondade vahel äh, on seotud nende lähedusega linnalistele asulatele. Need maapiirkonnad, mis asuvad linnadele lähemalt, toimivad palju paremini kui need piirkonnad, mis on perifeersed ääremaa. kahjuks mul ei ole pointerit, et teile näidata kaardil ja nende erinevuste tõttu äh, on selge, et Ida-Euroopa maapiirkonnad toimivad halvemini kui Kesk- ja Lääne-Euroopa piirkonnad. ja kui me esitame nüüd küsimuse, kas ÜPP uus reformikava suudab muuta seda pilti paari aasta pärast, ma arvan mitte. kõigepealt seetõttu, et need erinevused on väga juurdunud ja püsivad ja tundub ka uued meetmed ei ole niivõrd suunatud nende probleemide lahendamisele. nagu te näete, paremini toimivad piirkonnad ei sõltu niivõrd palju põllumajandusest, kuid teine sammas keskendub põhiliselt põllumajandustootmisele ja teiseks, kui me räägime äh, linnalisest lähedusest siis loomulikult mitte kõik ähm, maapiirkond ei saa olla lähedal linnalistele asutustele, kuid meil on ka selline polütsentriline lähedu-, äh, põhimõte, et isegi väikelinnad teatud mõttes mõjutavad maapiirkondi, kuid me ei näe uues reformikavas meetmeid, mis suudaksid piisavalt hästi nende probleemidega tegeleda ja sellest tulenev sõnum, et maaelu ja põllumajanduspoliitika peavad arenema käsikäes kuid kuidas me mõistame, kas need poliitikad näevad maaelupiirkonna arengut läbi sama prisma või mitte, kas neil on ka omavaheline kooskõla äh,. territoriaalarengu päeva äh, kava äh, näeb ette, et äh, maapiirkondade areng peaks arvestama nende eripäradega. ja Barca raport ning äh, ÜPP dokument äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend äh, ütleb, et tuleb arvestada ka maapiirkonnade eripäraga, säilitada nende tööhõive ja edendada mitmekesisust. Barka raport ütleb, et kui me vähendame maapiirkondade tootmispotentsiaali rohkem, kui me suudame tõsta linnaliste piirkondade potentsiaali, siis on see halb. kuid ühtekuuluvusraport äh, läheneb asjale veidi teise nurga alt ning leiab, et, et linnade mõju vähem arenenud piirkondadele suureneb ja seetõttu ma leian, et piirkondliku ja maaelupoliitika vahel pole praegu piisavalt kooskõla kuidas siis saavutada territoriaalarengus tasakaal? see on oluline küsimus, ilmselt ühte lahendust ei ole sellele, kuid me peaksime mõtlema sellele, mil määral see peab olema tsentraliseeritult juhitud, millisel määral see peab olema institutsionaliseeritud, kui suurt paindlikkust me võime võimaldada ma arvan, et siia ei ole piisavalt rõhutatud äh, selle keerulise poliitika juhtimise aspekte. Äh, teine suur ülesanne on, äh, kuidas leida kooskõla poliitika eesmärkide ja poliitika vahendite vahel, isegi kui eesmärgid ja meetmed on kindlaks määratud, siis tuleb samuti valida erinevate majandusvahendite vahel me teame OECD paradigmast, mis ütle, et investeeringud on tõhusamad kui subsiidiumid. kuid need meetmed peavad siiski olema omavahel tasakaalus ja maaelu arenguprogrammid on samuti katsetanud erinevate majandusvahenditega eh, noortalunike toetus eelmises eelarveperspektiivis nägi ette ühte kindlat sissetulekutoetust, ühekordset sissetulekutoetust, kuid järgmises finantsperspektiivis oli see juba nimetatud investeeringuks. näete, see tähendab seda, et sama meede võib erineda majanduspoliitikate lõikes ja saavutada hoopis teistsuguseid tulemusi. kuidas siis mõõta tasakaalustatud territoriaalset arengut? kui me peame seda eesmärki tõsiseks eesmärgiks, siis on meil vaja ka uusi indikaatoreid äh, nende tulemuste mõõtmiseks. ja loomulikult erinevatel tasanditel tekib ka erinevaid juhtimisprobleeme, täiendav vastastikune täiendatavus, sünergia on igati teretulnud. Äh, reform näeb ette ühistrateegilist raamistikku kuid me ei saa loota, et need eraldusjooned täidavad ülesannet, vastu, vastupidi, minu arvates see just lahutab need kaks poliitikat teineteisest, selle asemel, et äh, edendada koostööd. Äh, riigi tasandil on minu arust oluline, et ka piirkondliku ja maaelu arengu eest vastutavad asutused, nad sageli ei kuulu ühe ministeeriumi haldusalasse, äh, tuleb edendada suuremat koostööd Äh, rakendamine on samuti oluline kõige parimate meetmete, kõige parimate vahendite puhul, kui äh, asjakohased asutused neid ei rakenda, äh, kaob nende mõte. ja ma jõuan oma lõppjäreldusteni. tundub, et see nihe territoriaalse kohapõhisele lähenemisele on õige see on väga hea poliitika eesmärk, minu arvates see suurendab võimalusi üle saada territooriumite vahelistest tasakaalunihetest, kuid seda ainult tingimusel, kui leitakse ka sobivad vahendeid ja meetmed, et tuvastatakse need tasakaaluniitmed ja leitakse neile sobivad vahendeid. Euroopa Liidu fondide parem integratsioon äh, ja on vaja ka paremat koostööd ja mittepädevuste jaotust. ja loomulikult abisaajad hea meelega näeksid, et kahes poliitikavaldkonnas oleksid ka ühtsed reeglid. juhtimise valitsemine on ikka veel väljakutseks, on vaja saavutada hea tasakaal nende erinevate vahendite vahel, subsiidiumite, investeeringute, äh, maakasutustasude eest tuleb saavutada hea tasakaal ka abisaajate vahel, äh, talunike ja mittetalunike vahel, esimese ja teise samba vahel. on vaja tagada ka hea kompetentside valik ja tuleb keskenduda rohkem poliitika väljunditele, tulemustele, tugevdada seiret ja hindamist selle asemel, et kehtestada piiravaid haldusmenetlusi eesmärkide saavutamiseks. tuleb sõnastada eesmärgid, jälgida nende täitmist ning nõuda tulemusi. ja menetlused peaksid olema paika pandud riikide tasandil, sest riigiti on erinevad institutsionaalsed süsteemid ja võib-olla erinevaid eesmärke on võimalik erinevates riikides teist teisi meetmeid kasutades saavutada, sest institutsioonid on teistsugused. suur aitäh, sõna on teil, härra Gonzalez. Gracias, eh, buenas tardes. aitäh. tere pärastlõunat. Eh, minu eh, slaidid on inglise keeles, aga sõna võtan hispaania keeles selleks, et te minust paremini aru saaksite. kell on kõigi jaoks juba päris hiline, aga tahaksin tänasesse tänase pärastlõuna debatti tuua sellise veidi teistsuguse või vähem tavapärase perspektiivi võrreldes sellega, mida me oleme senini kasutanud. probleem, mis täna veel tõstatamist vajab, on, mis on ühtse põllumajanduspoliitika territoriaalne mõju. kas äh, sellest on kasu, et tagada territoriaalne taga- ta,, tasakaal, nagu mõned meist leiavad, või hoolimata oma äh, suurusest, äh, kas ta mitte ei suurenda isegi teatud äh, territoriaalseid tasakaalu puudumisi. küsimus, mille ma tahaksin alustuseks tõstatada, on see, et Euroopas on meil väga tõsine probleem maapiirkondadega, me oleme rääkinud siin põllumajandusprobleemidest, eri sektorite probleemidest, aga meil on ka väga tõsine territoriaalne probleem mis mõjutab suurt enamust meie territooriumist. Äh, äh, oleme kasutanud statistikat, volinik on uue meetme selle mõõtmisest, mõõtmiseks ka just sisse viinud ja sellest selgub, et see mõjutab suurt protsenti elanikkonnast, nii et esimene asi, mida tahaksin kommenteerida, on, et äh, erinevad liikmesriikide kõikides maapiirkondades, välja arvatud mõned väga konkreetsed tsoonid või piirkonnad, kus traditsionaalsel põllumajandusel on suur tähendus, siis igal pool väheneb põllumajanduse majanduslik tähtsus, tähtsus, seda tuleb silmas pidada, sest eh, mille iganes me vaatame maapiirkondi, uurime neid, üritame neid paremini tundma õppida, siis oleme silmitsi asjaoluga, et et äh, äh, põllumajanduse suhteline majanduslik tähtsus piirkondades aina väheneb. see on oluline ja see langus, äh, sellega käib kaasas asjaolu, et sõltumatult geograafilisest iseloomust Äh, mis äh, jätab küll mulje, et kõik on seotud põllumajandusega, kui me vaatame neid äh, piirkondi, siis tundub, et seal on põllud, kariloomad ja nii edasi, see on tegelikult geograafiline illusioon. ja sissetulekute allikad sellistes piirkondades on üha mitmekesisemad, ehk siis inimesed elatuvad teistest majanduslikest allikatest teistest sissetulekuallikutest, mitte loomakasvatusest või põllumajandusest nii et järgmine küsimus, mida ma pean küsima, on kas ÜPP-st on kasu või ta tuleb nendele tsoonidele tegelikult takistuseks, sest äh, näeme, et ÜPP toetused on territoriaalses mõttes kontsentreeritud, traditsiooniliselt on see alati ka niimoodi olnud ja kui me vaatame siin ühtekuuluvusraporteid, siis äh, näeme, traditsiooniliselt on ÜPP keskendunud teatud valdkondadele kõige ja piirkondadele, kõige produktiivsematele piirkondadele. seetõttu on äh, ÜPP territoriaalne mõju väga kontsentreeritud. ütleksin ka, et see on sotsiaalselt kontsentreeritud, aga see ei ole tänase pärastlõuna teema, sest et äh, see mõjutab ka üsna äh, piiratud hulka kasusaajaid. küsimus seega on kas ÜPP on traditsiooniliselt panustanud ühtekuuluvusse või mitte, kas ta on tegelikult äh, ühtekuuluvusele kahjuks tulnud või see on poliitika, mis võimaldab tagada selle, et piirkonnad oleksid omavahel võrdsemad. Äh, teises ühtekuuluvusraportis äh, oli lause, nüüd on meil tulemas välja viies, aga kahe tuhande esimesel aastal ütles teine raport järgnevat, et ÜPP mõju on negatiivne kõige väiksema heaoluga piirkondades. ja see tuli välja uurimistest, uurimustest, mis viidi läbi teiseks ühtekuuluvusraportiks. Äh, äh, esimeses raportis äh, uuriti seda küsimust üsna sügavuti aga ühtekuuluvus on aja jooksul üha vähem hakanud eh, tegelema maapiirkondadega ja pärast interreformi on ühtekuuluvusraportid näidanud, et eh, ÜPP-st on, eh, ÜPP on toonud kasu sellega, et heaolu on vähenenud. ja et pööraksin teie tähelepanu ka sellele graafikule, mis näitab hetke Euroopa Liidu põllumajand-, maa, maaelupoliitika mõjusid ja siit tuleb välja see lõhe, mis on äh, meie maapiirkondade majandusliku arengu, äh, maapiirkondade ja keskmise sissetulekuga piirkondade arengu vahel. nii et äh, Euroopa keskmine näitab teile, et need peamiselt maapiirkonnad, mis on see roheline tulp, on kolmkümmend punkti maha jäänud äh, nendes piirkondades, mida kutsutakse nii-öelda vahepiirkondadeks. ja kui me vaatame neid äh, peamiselt linnastunud piirkondi, siis nad on äh, veel kakskümmend viis äh, protsenti kõrge, punkti kõrgemal kui need vahepiirkonnad, nii et see näitab, et maaelu arenguga on probleeme ja on päris palju piirkondi, mis jäävad kolmkümmend protsendipunkti taha keskmisest arengutasemest Euroopas ja siin ma pean silmas kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopat. Äh, kui me räägime teistest äh, gruppidest enne laienemist, siis on need äh, vahed teistsugused. kui me vaatame Euroopa Liit viisteist rühma, siis siin see lõhe on väiksem. see vahe peamiselt maapiirkondade keskpiirkondade vahel ja kui me vaatame seda Euroopa Liit kaksteist, vahet, siis see vahe on jälle palju suurem, kuuskümmend punkti peamiselt maa ja peamiselt linnapiirkondade vahel, viiskümmend protsenti vahepiirkondade ja linnastunud piirkondade vahel, see raport viidi läbi aasta, see uurimus viidi läbi aastal kaks tuhat. kui me vaatame nüüd kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopat, siis on näha, et peamiselt maapiirkondades on ka päris palju vaesust. nii et Euroopas on maapiirkondadega üsna suur probleem. peame seda küsimust uurima, kui suur see probleem on vaesusega ja kas ÜPP aitab seda probleemi, vaesusprobleemi vähendada või mitte. hetke ÜPP, see, mida me tahame reformida, kas ta on tegelenud nende probleemidega oluline on tegeleda nendega kohaselt, äh, see on muidugi lahtine küsimus, aga siin on kaks peamist argumenti. esiteks, äh, maaelupoliitikate fookus on olnud kohatu, sest äh, üldiselt see ei ole olnud mitmesektoriline ja seda ei ole rakendatud ka territoriaalselt. teine argument on, et ÜPP ja tema teine sammas, maaelu arengu osa, ei ole mõjutanud kogu maapiirkondade elanikkonda. nii et ainult väike segment maapiirkondade elanikkonnast on saanud teisest sambast kasu, ehk siis põllumehed, aga siin on erand, nagu öeldakse, telg kolm ja neli, aga nagu te siit minu graafikust näete, siis mis puudutab neid telgesid, siis eh, on nad väga väiksed, marginaalse tähtsusega. Eh, neljandast teljest ei tule mingisugust eh, majanduslikku kasu ja telg kolm on väga väikse osaga teises sambas, nii et kolmanda telje mõju ei saa olla väga suur. ja selleks, et seda demonstreerida, saab teha järelduse, et meie maaelupoliitika on ilmselgelt ebapiisav ja kui vaadata seda graafikut, mis äh, uurib seda, kuidas need teljed on erinevates, teise samba teljed on erinevates riikides jagunenud, siis esimene telg, mis on kõige põllumajanduslikum osa, see on teatud riikides eh, enamus, teistes riikides kõige väiksem osa, ma ei hakka siin erinevaid riike käsitlema, sest selleks pole aega, aga kui me vaatame minu riiki Hispaaniat või uusi liikmesriike, siis et see eh, esimene telg oli kõige suurem telg, see oli see, kust teise samba all tuli kõige rohkem raha. see on päris palju kasvanud ning saanud teatud riikides kõige suuremaks teljeks või suuruselt teisest. teiseks, eh, mulle tekitab muret see, et see sinine telg kolm või kolm pluss neli on äh, jäänud kõikides liikmesriikides ilma erandita kõige väiksemaks, nii et äh, Euroopa Liit kakskümmend seitse keskmine näitab, et ainult äh, kakskümmend protsenti teisest sambast läheb sellesse nii-öelda kõige multisektoraalsemasse, territoriaalsemasse poliitikasse, kakskümmend protsenti teisest sambast. Need numbrid näitavad meile, et see on kakskümmend protsenti viieteistkümnest protsendist ehk siis ainult umbes kaks-kolm protsendipunkti kogu ÜPP eelarvest, mis puudutab maaelu arengut. Läheb selles osas, mis on mitmesektoriline territoriaalne oma iseloomult. nii et äh, siit ka probleem. maaelupoliitika on ebapiisav ja ebakohane ja ei pööra piisavalt tähelepanu sellele olulisele maaelu fookusele. ja see on midagi uut, sest äh, ÜPP vastutab nüüd täielikult Euroopa Maaelu Arengufondi eest. vaatame siis uut ettepanekut, millised on need uued asjad, mis äh, tulevad komisjoni uuest ettepanekust selleks, et selle olukorraga toime tulla. mis on lahendused? on mõned uued punktid, mis on olulised ja millest oleks kasu. ma arvan, et on kaks või kolm uut punkti, mis on märkimisväärsed. esiteks kavandatakse, et liikmesriikidel oleks rohkem paindlikkust prioriteetide määramisel. on kuus uut prioriteeti, enne kui meil oli neli telge. ja liikmesriigid saavad allkirjastada partnerluslepingud äh, selleks, et otsustada, millele nad kõige rohkem tähelepanu pööravad ja kuhu nad kõige rohkem raha suunavad. see on oluline samm, sest eh, see näitab, et liikmesriikidel on algatusõigus. ja mulle ka näib ning see on kõige innovatiivsem joon, tundub, et on parem koordineerimine esimese sambaga ja tundub, et eh, nüüd on võimalik tagada, et rahastust eh, saab ka teistest allikatest ja see on suureks innovatsiooniks siin. see oli olukord, mis meil oli aastal tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa, nüüd äh, on see uuesti siia sisse toodud. üheksakümne seitsmendal aastal oli meil Äh, ühtekuuluvuspoliitika ja kolm neljast äh, maaelu arenguprogrammist oli üheksakümne üheksandal aastal ühtekuuluvuspoliitika pealkirjal peatükis. Äh, nüüd on meil see jällegi sisse toodud, mõned huvitavad ettepanekud. Nad ei ole küll päris uued, sest meil on nad varem ka juba olnud, aga teine küsimus oleks, millised oleksid nende uute meetmete praktilised mõjud, sest kui me vaatame seda, et meil on siin ühtne määrus kõigi fondide jaoks, siis kust leida uued meetmed, me räägime siin koordineerimisest, aga siin me koordineerime meetmeid, mis on juba teise samba all olemas ja mis on ebapiisavad. nii et see on selline poolik edu, natuke on saavutatud edu, veidi on asjad paremad, aga me ei ole veel päris selgelt aru saanud, kui palju paremad. ja veel üks märkus. veel üks asi, mida on äh, programmi käigus tugevdatud, on see liiderlähenemine on öeldud, et äh, see oli meil juba olemas, et vähemalt viis protsenti teise samba rahadest on liiderprojektide jaoks, aga mina, nagu ka paljud teised, kes nende projektidega seotud on, arvame, et äh, liideril on päris palju potentsiaali ja viis protsenti teisest sambast ei aita meil seda potentsiaali kuidagi ära kasutada. me võiksime liideriga saavutada tunduvalt rohkemat. reformil on ka nõrgad punktid, mida tasub mainida. esiteks äh, isegi mõjuhinnangu aruandes on näha, kui me vaatame lisa nelja mõjuhinnangust, mis on seotud maaelu arenguga, siis on näha, et juba siin on kahtlusi, kas sellest äh, reformist on kasu maaelu, maa, maapiirkondadele. räägitakse sellest, et on kahtlusi selles osas, kas maapiirkondadele arengu mõttes äh, tuleb konkreetseid lisaväärtusi pärast seda reformi. lugesin selle väga hoolikalt läbi ja minu arust öeldakse seal, et need äh, reformimeetmed ei ole küll negatiivsed, aga pole ka selgelt positiivsed. ehk siis äh, reformil on äh, võimalik halb, nõrk mõju maaelu arengule maapiirkondadele. ja küsimus ongi selles, kas selle reformiga õnnestub meil lahendada küsimus, mille tõstatasin alguses, kas meil Äh, kas me saame parandada territoriaalset ühtekuuluvust meie maapiirkondadest, see puudutab äh, väga suurt hulka meie territooriumist, kas me parandame siin ühtekuuluvust või on ka meil ka tulevikus ühtekuuluvusprobleem ning suur äh, lõhe arengutes. probleem on selles, et raha pole piisavalt, arvestades, kui suur on probleem. kolmteist, neliteist koma kuus miljardit eurot aastas, jah, see ei ole küll väike raha hulk, seda raha on päris palju, aga see neliteist koma kuus miljardit jagatakse kahekümne seitsme liikmesriigi maapiirkondade vahel, nii et seda tegelikult ei ole nii palju. siin võib teha omad arvutused. hetkel ei ole küll jah võimalik öelda, kuidas see jaotub äh, eraldis liikmesriigi kohta, aga ma ei ole päris kindel, kas me eelarve seisukohast suudame saavutada tugeva maaelupoliitika ja kui nüüd äh, meil on need kuus prioriteeti maaelupoliitikas, siis ainult üks nendest kuuest tegelikult puudutab äh, territoriaalset ja mitmesektorilist maaelu arengut. ma ei äh, sea küll nende ülejäänud prioriteetide olulisusust küsimuse alla, aga rõhutan, et sellele kuuendale prioriteedile ei ole antud kontekstis piisavalt tähelepanu pööratud ja see on minu järeldus selles punktis. hakkan nüüd lõkka lõpetama meil on ühesõnaga probleem, Euroopa Liidul puudub äh, tegelikult äh, korralik maaelupoliitika. ehk peaksime siin ja ka mujal arutama seda, kas meil on vaja tõelist maaelupoliitikat, ma oleks arvanud, et selles pole kahtlustki, meil on selline poliitika puudu, küll aga meil on tugev ÜPP, samas see pole sama asi ettepanekud, ette pandud reformide juures on kõige loomingulisem Äh, integratsioonistsenaarium. see on kõige progressiivsem ettepanek, äh, mida siin tehtud on. küsimus on aga, mis ajaks on selline integratsiooni eesmärk ette nähtud? tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal oli meil stsenaarium, kus integratsioon on suurem erinevate Euroopa Liidu poliitikate vahel. üks kolleeg ütles mulle, et jah, rahune maha äh,, liigume, me liigume Euroopas aeglaselt edasi, me saavutame selle eesmärgi aastaks kaks tuhat kakskümmend, aga arvestades praeguseid olu, praegust olukorda on kaks tuhat kakskümmend väga pika perspektiivi eesmärk. meil on olnud sellised pseudo äh, maaelupoliitikad üheksakümnendatest aastatest, aga ma arvan, et me oleme kolmkümmend aastat nüüd oodanud seda, et tõeline maaelupoliitika tekiks. küsimus äh, on siis see, kas see ühtne määrus, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat, maaelu arenguid, struktuurifonde ja nii edasi, kas see on õige lahendus? tegemist on väga keeruka ühtse määrusega ning äh, võib tekkida suuri administratiivseid probleeme selle rakendamisega. siin, sellega on seotud palju raha, äh, palju regulatsiooni ja mis puudutab äh, otsest haldamist, siis tekib küsimus, kuhu kõik see keerukus meid viib ehk siis küsimus kõik see, milleks, kui palju saavad, saab raha üks maapiirkond, maapiirkonnad peavad oma olukorda parandama, kui palju raha siis läheb igasse maapiirkonda, kui me oleme loonud selle uue keeruka haldusliku superstruktuuri. ehk siis ähm, ma arvan, et me ei saa rääkida regioonidest eh, nii, nagu statistikud seda teevad. analüütilisest seisukohast jah, me saame rääkida regioonidest, aga mis puudutab rakendamist, siis minu arvates me ei saa lihtsalt rääkida regioonidest. hetkel on meil statistika analüüsitav ainult NATS kolm põhja peal me peame liikuma edasi vähemalt NATS neli piirkondadele, meil on vaja ühtset definitsiooni selle koha pealt, mida me peame silmas maapiirkondade all. siin räägitakse liiderpiirkondadest, aga need loodi väga kunstlikult, nad ei ole äh, praktilised ja äh, ja nad ei olnud ka ühtselt loodud. ehk siis äh, küsimus selles, palju, kui kasulikud on NATS kolm statistilised andmed, nad võivad olla analüüsi jaoks, aga mitte niivõrd rakendamise jaoks, sest nad analüüsi koha pealt nad näitavad, et meil on väga erinevad olukorrad maapiirkondades ja meil on vaja erinevaid poliitikaid. aga ma arvan, et selline ühtne, ühtne administratiivlähenemine, ma ei usu, et sellest eriti kasu on. meil on vaja detailsemat muljet selle kohta, mis, millised on need regioonid ja selline sügavuti minev statistika meil hetkel puudub. ehk siis mida meil vaja on, ma arvan, et meil on vaja Euroopa maaelupoliitikat, mis kas meil on vaja maaelupoliitikat, mis oleks äh, sarnane esimese sambaga, ei, ilmselt mitte, meil on vaja maaelupoliitika raamistikku, selgeid suuniseid, peame tagama, et riiklikele poliitikatele on olemas kaasrahastus tõhusalt ja piisavalt, sellise ettepaneku vähemalt teeksin teile, sest et äh, esimene punkt puudutab seda, et äh, see peegeldab tegelikkust. enamik liikmesriike enne laienemisest, laienemist, enamikel liikmesriigil oli omaenda riiklik maaelupoliitika ja ma arvan, et äh, see on olulisem maapiirkondade äh, jaoks Euroopas, et riiklikud programmid on olulised, kui me vaatame Saksa, Prantsuse või Briti näidet või Hollandi näidet, Iiri näidet, Hispaania näidet, siis jah, meil on olemas siseriiklikud maaeluprogrammid, maaelupoliitikad. mis meil siis puudu on, me peame eristama äh, ühest küljest äh, äh, agro, toiduainetööstuse poliitikad, agrokeskkonnapoliitikad ja siis maa, agromaaelupoliitika, mis on mitmesektoriline ja territoriaalne oma iseloomus, millest meil ei piisa enam sellest, et meil oleks äh, väike viide maapiirkondadele ühes kuuest prioriteedist. ehk siis teen ettepaneku, et meil oleks selline raammaaelupoliitika, mida meil hetkel ei ole, ühtne raammaaelupoliitika, mis äh, annaks äh, välja suunised selle kohta, kuidas neid piirkondi arendada, mis ei saaks takistuseks praktiliste meetmete rakendamisele. Need praktilised meetmed aga oleneksid sellest, millise piirkonnaga on tegemist, millise riigiga, kuidas seal riigis on kohustused jaotatud. see on midagi sellist, mida on juba uuritud, seda kutsutakse uueks maaelu paradigmast. see algatati aastal kaks tuhat kuus minu kolleeg siin just rääkis äh, territoriaalsest lähenemisest mida hiljuti on hakanud täiendama ka ettepanek, mis puudutab jätkusuutlikkust. ütlen aga kiiresti, mida meil vaja oleks. meil oleks vaja midagi sellist, mis lihtsustab määrust see lihtsustab ka ÜPP-d ja Ühtekuuluvusfondi, võimaldab meil neil lihtsamini panustada maaelupoliitikasse. ja siis on ka riiklikud meetmed, mis on igal liikmesriigil äh, vaadates seda graafikut siin, siin on maaeluseadus, me arendasime välja maaelu, järgisime maaeluseadust, et omaenda programmi Hispaanias välja arendada ja siis need raha, vahendid, mida meil vaja on, jah, oleks hea, kui oleks rohkem raha, aga tegemist ei ole niivõrd rahastuse küsimuse, kuivõrd organisatsioonilise küsimusega, kuidas need meetmed on struktureeritud ja kuidas on paika pandud suunised siin on graafik, mida ma tahaksin, et te uuriksite, suur aitäh tähelepanu eest! Eh, suur aitäh, Jesus, teile, meil on siin üks väike probleem nüüd seda sellepärast, et inimesed peavad lennukitele tõttama. Äh, kõigepealt me peame ära kuulama Poola ministri, sellepärast et tema peab äh, lennuki peale minema ning pärast äh, seda tuleb meil küsimuste-vastuste voor ja kõige lõpus saab sõna ka volinik, kõigepealt saab sõna ka härra minister, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees, jah, tõesti, ma pean kümne minuti pärast lahkuma, ma tahaksin tänada teid selle arutelu eest Eh, see on osa eh, kolmesest arutelude eh, nii-öelda paketist ja see on väga oluline, sest et see seletab, kuidas asjad toimuvad nii kodanikele kui talunikele ja seda siis ÜPP kontekstis. härra Kioma küsis või ütles, et meil tundub olevat probleemi konkurentsivõimega Euroopa Liidus, kui me võtame, võtame põllumajandussektorit üleilmsel tasandil, jah, tõsi ta on Eh, meil tõesti on probleeme ning eh, selle probleemi üheks peamiseks eh, allikaks on see otsetoetuste süsteem, mis meil on ning kahjuks need ettepanekud, mis on tehtud selle süsteemi muutumiseks, ei ole olnud piisavalt asjakohased. lisaks sellele öeldi siin, et Euroopa talunike tootlikkuse tasemed langevad ja see on samamoodi tõsi mõned väiksemad põllumajandusettevõtjad ei ole enam huvitatud äh, kaasajastamisest, äh, sellepärast et talunikud, kes on saanud kuuskümmend protsenti oma sissetulekust äh, otsetoetustest, ei ole loomulikult huvitatud kaasajastamisest või mm, mm, sel, nendest asjadest, mis ei ole elulise tähtsusega nende elus püsimiseks siin on räägitud äh, lisaks äh, otsemaksetele ka rohelisemaks muutmisest. me kõik usume, et äh, roheliseks muutmine esimese samba all annab meile kolmkümmend protsenti lisamakseid. aga asi on selles, et kui talunikud ei täida kõiki paika pannud mm, tingimusi, siis nad ei saa juurdepääsu äh, sellele rahale. see on asi, mida tuleb kindlasti meeles pidada ning äh, professor Gonzales rääkis äh, maapiirkondade arengust. ja tõstatas ka küsimuse sellega seoses, mis puudutab äh, maad äh, Euroopas, äh, mis ei ole kõige atraktiivsem. Äh, vastus selle teemalisele küsimusele on selge, seitsekümmend viis protsenti otsetoetustest, mis on tootmisest lahti seotud, teise samba all, me usume, on piisavalt rahalisi vahendeid, mis tähendab ka seda, et asjad lähevad tasakaalu ma tahaksin äh, teadlasi ja majandusteadlasi äh, Euroopas julgustada seda reformi väga lähedalt jälgima, hoolega jälgima ja mõtlema sellele, kuidas see kõik võib mõjutada erinevate riikide erinevaid piirkondi. me ootame pikisilmi äh, kasulikke ettepanekuid, mis muudaksid ÜPP aktiivsemaks ja innovatiivsemaks poliitikaks Eh, sest me ei taha ju ainult eh, saada poliitikat, mis keskenduks vaid eh, tootlikkuse aspektile. suur aitäh, härra minister Saviki, teile! nii, nüüd on kaks inimest sõna soovinud, kõigepealt härra Sikinski, teil on sõna. maapiirkonnad arenevad tavaliselt aeglasemalt ja see on üks eh, neile iseloomulikest omadustest, see tähendab seda, et meil on vaja rohkem harmoneerimist, kui me räägime ühtekuuluvuspoliitikast ja eh, regionaalpoliitikast ja sellele tuleb keskenduda eh, ÜPP raames. ja nende poliitikate raames me saame vaadata, kas maapiirkondade arendamiseks on piisavalt rahalisi vahendeid olemas või mitte ja seetõttu, lugupeetud daamid ja härrad, ma arvan, et äh, saate aru, et äh, me sageli räägime sellest teemast, me räägime, kui oluline on teine sammas äh, uutele liikmesriikidele. Need riigid on vanadest liikmesriikidest kaugel maas on veel üks teema, mida ma tahaksin tõstatada. täna pealelõunal ei rääkinud mitte keegi järeldustest, mis on tulnud viiekümne aastasest ÜPP kogemusest Euroopa Liidus ja sellest, kuidas see äh, mõjutab äh, ÜPP äh, tulevikku pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, mitte keegi ei maininud seda, lisaks ei maininud keegi ka viiteid ÜPP-le ja lahendusi, mida me peaksime välja töötama talunike ja, ja põllumajanduse huvides. kui me nüüd vaatame seda, mis toimub finantsturgudel ja mida seal arutatakse, siis näib, et põllumajandus äh, on sektorina äh, muutunud spekulatsioonide sihtmärgiks ning see on äh, mõjutanud negatiivselt omakorda ka ühist põllumajanduspoliitikat ma arvan ka, et Varssavi deklaratsioon oli ääretult oluline, mm, võttes arvesse seda, mida erinevate riikide teadlased on öelnud, see jagati laiali kuuendal oktoobril kaks tuhat üksteist ja ma arvan, et tänased arutelud, mis on olnud väga viljakad arutelud ja ma tahaksin teid selle eest tänada, on mm, põhimõtteliselt Varssavi deklaratsiooni jätkuks ja see deklaratsioon edastati siis kirjalikult. see konverents, selle korra korraldas professor Wilkin. ta äh, käis samas ülikoolis kui proua äh, Zavalinska, kes äh, täna pealinna ka sõna võttis ja ma arvan, et kõik see panustab suuresti meie arutelusse ka. suur aitäh teie tehtud töö eest, teie intellektuaalse panuse eest. ja ma arvan, et Mm, see, eh, mida me teeme, on väga kasulik töö eh, nii vaimselt kui intellektuaalselt, niisiis suur aitäh veel kord selle arutelu eest. suur aitäh ja härra Haap, palun. suur aitäh suur aitäh ettekande eest äh, ning äh, suur aitäh ka ettepanekute eest, mis siin tehti. mul on neli lühikest küsimust. Äh, kõigepealt esimene küsimus. kas te arvate, et vaatamata kõigile nendele puudustele, mis on välja toodud, kas te arvate, et teine sammas peaks ÜPP raames jääma? teiseks, kas te arvate, et me peaksime eh, saatma välja selgemad suunised liikmesriikidele selle kohta, kuidas teist sammast kasutada. Te ütlesite, et eh, sageli eh, on probleeme esimese ja teise samba vahel liikmesriigiti. ehk siis kas te arvate, et me peaksime saatma välja selgemad suunised selle kohta, kuidas teist sammast kasutada? kolmandaks, kaasfinantseerimine Eh, esimest sammast finantseerib sajaprotsendiliselt Brüssel, aga teise samba puhul peavad liikmesriigid eh, pakkuma osaliselt eh, kaasfinantseerimist ja isegi Saksamaal on regioone, kus Äh, seda ei ole võimalik alati lubada äh, ja seetõttu iga regioon ei kasuta sel põhjusel teist äh, sammast. ka selleks, et seda olukorda muuta, peaksime me näiteks ütlema, et kaasrahastamine peaks sõltuma teatud sihtkriteeriumidest selleks, et kõik kriteer-, kõik regioonid saaksid kasu lõigata teise samba finantseerimisest ja minu viimane küsimus, neljas küsimus, puudutab maapiirkonna arendamist Eh, me oleme selle valdkonna üle poliitiliselt väga uhked. Eh, me ütleme, et eh, meil on olemas demokraatlik alus, millelt, mille abil liikmesriikide piirkonnad saavad otsustusprotsessis osaleda. me ütleme, et me ei taha, et Brüsselis organiseeritaks maaelu külapõhiselt, aga samal ajal need regioonid, millest me räägime, ei tohiks olla liiga väikesed ja seetõttu minu küsimus ongi järgmine kui suured eh, peaksid need eh, eh, piirkondlikud arengukeskused olema selleks, et neil oleks ruumi areneda? suur aitäh ja härra Kapolas, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees sel õhtusel tunnil ei küsi ma nii palju küsimusi, nagu ma tahaksin küsida. Äh, ma võiksin küsida sadu küsimusi, aga äh, parlamendi raportöörina äh, Äh, otsetoetuste süsteemi osas ja maaelu arengu osas tahaksin ma tänada kõiki eksperte eh, tehtud ettekannete eest, nad said suurepärase ettekande, et nad kinnitasid eh, eh, paljusid meie mureküsimusi ja andsid kinnitust paljudele positiivsetele aspektidele. Need rikastasid kindlasti meie arutelu ÜPP küsimuses ja me jõudsime arusaamale, et me peame leidma ükshääle nõukogu komisjoni ja parlamendi vahel nendes valdkondades, kus me ühel meelel veel ei ole Ähm, konfliktseid punkte on päris palju, aga meil on üks asi, mis meil kõigil on hingel, nimelt me tahame, et tulevikus oleks ÜPP õiglasem ning et see ÜPP äh, vastaks meie kodanike ja ühiskondade ootustele paremini. ma arvan, et äh, see arutelu on olnud täna väga kasulik, ma tahaksin tänada kõiki osalejaid ja äh, ma arvan, et see aitab meil üksmeelele paremini ja kiiremini jõuda, aitäh! suur aitäh, härra Tess, palun! suur aitäh, lugupeetud esimees. rahvapartei nimel tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid. Äh, tahaksin tänada väga huvitavate lähenemiste eest, mis paljudes äh, ettekannetes kõlama jäid. kahjuks äh, pidi minister küll juba lahkuma, aga ma tahaksin tänada teda tehtud suurepärase töö eest mis ta on teinud äh, koos põllumajanduskomisjoniga. Äh, ta on ka Lissaboni leppe äh, ellu kutsunud. ma ei ole näinud kedagi eesistujate hulgas, kes on parlamendi töös olnud nii palju kaasatud, ma soovin talle rõõmsaid jõule ja kaunist uut aastat ütlen sama kõikidele poodiumil istujatele, keda ma enne jõule rohkem ei näe. Äh, siin on veel üks sõnasoovija saali tagantosast. palun, teil on sõna. suur aitäh, ma tahaksin tänada parlamendi selle arutelu organiseerimise eest ja ma tahaksin kiita puuduta äh, kahte viimast kõnelejat, äh, mina äh, teen tööd ühes teadusuuringute keskuses, mille nimi on Rural, ja mina olen täiesti nõus professor Gonzalese järeldustega, mida ta on meile siin väga suurepäraselt kirjeldanud. ma usun, et maailma, maaelupoliitika ka arengu eh, probleem ongi selles, et seda ei mõisteta ja Ehm, peamiseks probleemiks eh, ongi erinevate maapiirkondade definitsioon eh, ehm, ja see definitsioon erineb kahekümne seitsmes liikmesriigis. professor, kas te arvate, et Euroopa maaelupoliitikat on võimalik eh, formuleerida ainult selles raamistikus, mida te mainisite, või on seda võimalik teha ainult liikmesriigi põhise poliitikana. aitäh ja proua Savalinska. ja äh, härra Gonzales Regidor saavad nüüd äh, sõna äh, küsimustele vastamiseks, aga palun tehke lühidalt, äh, sest et äh, peale teid soovivad veel inimesed sõna saada. võib-olla äh, te alustate, kuna te kiirustate lennukile härra Gonzalez Vigidor. ma arvan, et tõstatati kaks võtmetähtsusega küsimust, tõstatati ka teisi küsimusi, kuid nende seas on kaks olulisemat. esiteks mm milline koht peaks olema meie ühispoliitikatel Euroopa poliitikates? ma ei taha sõna võtta voliniku nimel, see ei kuulu minu ülesannetesse, kuid see arutelu tundub uudsena, kuid ma olen osalenud ka varasematel aruteludel, kahe tuhande kolmanda aasta Salzburgis juba esitati see küsimus, juba siis kavandati ÜPP reforme ja siis pakuti välja need lahendused, mida me täna kasutasime, väga paljud arvasid, et need ei olnud õiged, kuid neid jäid peale. ja mulle meenub, et tol ajal vastutas äh, regionaalpoliitika eest volinik Michel Barnier, ei tulnudki kohale esimesel päeval äh, äh,. ta kõneles viisteist minutit ja pärast sissejuhatavat osa ta lahkus ja kõik arvasid, no kõik on läbi, sest maaelupoliitikul pole enam kohta ÜPP-s kuid kogemus on meile õpetanud, et siis valitud lahendus ei olnud õige. on palju aega möödunud ja ikka meil pole üle-euroopalist poliitikat, eriti arvestades laienemist, sest uued liikmesriigid, kes liitusid, on need, eh, kes on kõige rohkem kannatanud, need olid eh, põllumajandusriigid meil ei ole küll nende küsimuste arutamiseks täna aega, kuid küsimus on ikka õhus ja ma arvan, et ÜPP on igati seotud maaelu küsimustega. me räägime ÜPP-st Äh, mis hõlmab mitmeid territooriume, mitmeid tegevusvaldkondi, kuid maaelu areng ei ole korralikult esindatud ÜPP-s. E ma ei tea, kas komisjon või parlament või mõni teine Euroopa Liidu institutsioon peaks samuti selle küsimuse esitama. vastus on, et meil ei ole seda, mida me täna vajame, eriti arvestades tulevikku. ma ei taha öelda, et meetmed ei ole olnud head, et nad ei ole tootnud tulemusi, ma tahan öelda, et need on olnud ebapiisavad ja seda tuleb ka tunnistada ja selline läbiv lähenemine ei ole alati kõige parem lahendus asjadele. me peame mõistma, et olukord on palju keerulisem võrreldes tuhande üheksasaja üheksakümne üheksanda aastaga ja seetõttu minu vastus on, et me peaksime riiklikud poliitikad, mis juba eksisteerivad või mida luuakse, paremini sobitada õigesse Euroopa Liidu raamistikku. ja veel tahaksin lisada ühe nüansi ma ei arva, me peaks neid tsoone Brüsselist kavandama, ma arvan, seda tuleb teha piirkondlikul tasandil, sest piirkonnad tunnevad oma eripära paremini. kui need raammeetmed, need suured meetmed, millega kaasneb ka kaasfinantseerimine, on võimalik otsustada Brüsseli tasandil kuid probleemseks jääb kuues prioriteet, see on ära kadunud, meil on artikkel kakskümmend üks, artikkel kakskümmend viis ja artikkel kuuskümmend ja sellega see piirdub. see on kõik, mis meil on. meil on hea poliitika, mida on võimalik täiustada agrokeskkonna valdkonnas, agrotoiduainete vastas, kuid meil puudub maaelu katvus ja ma kahjuks ei saa laskuda üksikasjadesse, kuna aega napib ja lõpetuseks saab sõna volinik Tšolos ja seejärel komisjoni esimees De Castro. härra Tšolos, palun. suur tänu. ma üritan äh,, ma ei ürita teha mingeid järeldusi, kuid see, mida me täna kuulsime, nägime arvestades kõiki meie ees seisvaid väljakutseid selleks, et meil oleks Euroopas ühine põllumajanduspoliitika, tähendab, et me peame rääkima tootmisest, konkurentsivõimest, loodusvarade tulemuslikust kasutamisest. seda ootavad meilt kodanikud ja üha rohkem. meil on vaja maapiirkondade tasakaalustatud arengut ja on selge, et ÜPP on hädavajalik, kuid võib-olla sellest ainult ei piisa kõigi nende väljakutsete, väljakutsetele reageerimiseks, kuid see on meie kohustus ja see kuulub ka meie ambitsioonide hulka, kasutada seda poliitikat õiglaselt, et leida vastused nendele küsimustele. ja kõigi nende esinemiste põhjal on selge, et me ei saa keskenduda ainult rahale. loomulikult eelarve on võtmelise tähtsusega, kuid eelarvest üksi ei piisa. me peaksime rohkem rõhuma teadus- ja arendustegevusele, alusuuringutele, rakendusuuringutele ja samuti peaksime keskenduma rohkem ka talunikele et talunikud ja kõik põllumajanduses osalevad isikud saaksid paremini ära kasutada selles ahelas loodavaid lisandväärtusi, et kõik saaksid anda endast parima. ja me peame tagama ka tugeva toiduainete tööstuse ja kindlustama ka õiglase sissetuleku talunikele ning äh, õiglased hinnad tarbijatele sel põhjusel turupõhised meetmed ja tootjaorganisatsioonid on vajalikud ja uuendusi on vaja mitte ainult tootmise poole peal, vaid ka turukorralduse poole peal, arvestades olemasolevaid ressursse. samuti tuleb tagada tasakaal tootmise eesmärkide sellega seoses tootlikkuse vahel ja teiste eesmärkide vahel, et suurem tootlikkus ei kahandaks tootmise jätkusuutlikkust. ja võib-olla reformikavas ette nähtud meetmed ei ole täiuslikud, ei ole piisavalt kaugele minevad, kuid neil peaks olema vähemalt piisavaid ambitsioonikaid soove et kujundada tuleviku põllumajanduse jaoks trende. ja kui me räägime maakasutusest ja arvestame ka maaelu arengut, meie eesmärk Brüsselis ei ole otsustada, mis on hea või halb liikmesriikide elanike jaoks. meie ülesanne Brüsselis on luua võimalusi, mida liikmesriigid, piirkonnad, kohalikud omavalitsused saaksid ära kasutada. Pole mõtet ju suurtel eelarvetel või mingisugustel lahendustel, kui nende taga ei ole tugevat maaelu arengupoliitikat. ja lõpetuseks pakuksin välja idee et võib-olla ÜPP ei ole täiuslik, kuid see on absoluutselt hädavajalik selleks, et luua uus trend, uus väljavaade selles sektoris valitsevate eesmärkide saavutamiseks ja maapiirkondade arengu saavutamiseks. ma tahaksin tänada kõiki tänaseid esinejad, kes tutvustasid meile oma teadusuuringu tulemusi ja ekspertteadmisi. see on osa reformiprotsessist, ma tahaksin tänada ka Euroopa Parlamenti eh, nende arutelude korraldamise eest. see on alles algus meie otsustusprotsessis arutelud jätkuvad nüüd institutsioonides, kui kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal toimub ka avalik arutelu, et saada tagasisidet kõikidelt sidusrühmadelt ja huvitatud osapooltelt. ja ma tahaksin lõpetuseks tänada ka tõlke, kes on olnud alati väga kannatlikud ja andnud endast palju selle nimel, et me saaksime üksteisest nii hästi aru kui võimalik